Euh, äh, tere hommikust, kallid kolleegid! alustagem äh, taas oma koosolekuga sealt, kus me eile pooleli jäime ja alustame oma tööd äh, päevakorrapunktiga number kuusteist. annan sõna raportöörile, arvamuse raportöörile Äh, proua Sarje Saiale ja tema räägib meile demograafilistest muutustest ja nende mõjust Euroopa Liidu tulevasele ühtekuuluvuspoliitikale. tegemist on Regionaalarengu Komisjoni raportiga, mis järgneb raportile, mille meie koostasime demograafilistes küsimustes ja sellel on ka mitmed muudatusettepanekud. proua Esse, jah, teil on sõna selleks, et oma dokumenti tutvustada. suur aitäh, lugupeetud esineja, tere hommikust, kallid kolleegid! siin komisjonis on meil olnud väga laiapõhjaline raport demograafiliste muutuste vallas ja seetõttu siin lühikeses arvamuses keskendume me ainult demograafiliste muutuste tagajärgedele Euroopa Liidu tulevasele ühtekuuluvuspoliitikale. selle raporti Mm, meelsus äh, ja arvamuse meelsus äh, ja muudatusettepanekute meelsus näib olevat selline, et demograafilise muutuste indikaatorid äh, Äh, nagu näiteks ülalpeetavate vanuste suhtarv ja muud indikaatorid peaksid olema lisandiks äh, SKP-le, äh, millega määratakse siis ühtekuuluvuspoliitika tulevik. seitse kompromissi on töös, me püüame leida veel häid sõnastusi kompromissidele ning praegusel hetkel neid veel kaalutakse mis tähendab seda, et praegusel hetkel ei ole neid äh, siin äh, nende analüüsimiseks, aga ma arvan, et äh, kompromissettepanekuid silmas pidades saab meil olema väga positiivne lõpplahendus. kaks muudatusettepanekut on midagi, need, mida ma tahaksin mainida, kõigepealt muudatusettepanek number kolmkümmend üks, kus sõna äh, Äh, tootlikkuse tõstmine on midagi, mida ei saa äh, asendada sõnaga kättesaadavuse suurendamine, sellepärast et äh, siin sõnastus ähm, ja tähendus, vabandust, muutub täielikult Need kaks fraasi võiksid olla koos, aga asendada nad teineteist ei saa. ja muudatusettepanek nelikümmend kolm Äh, siin on äh, veel üks äh, ettepanek, kus öeldakse siis, et kutsub komisjoni üles tagama sotsiaal, üldist huvi pakkuda sotsiaalteenuste ähm, õiguskindluse ning ma arvan, et see muudatusettepanek üle, see, see muudatusettepaneku ülejäänud osa äh, langeb äh, lähimuspõhimõtte alla, võib-olla tuleb siis eraldi äh, hääletus teha selle muudatusettepaneku osas. ülejäänud muudatusettepanekud toetavad selle raporti üldist meelsust ja ma tänan kolleege nende esitamise eest minu arvamusele, suur aitäh teile! suur aitäh! kas on kolleege, kes soovivad sõna selle raporti teemal? proua Schröter ma nägin teda, aga tundub, et ta on praegu ruumist lahkunud. proua Zimmer, teda ka ei ole siin. vaatan siin variraportööride nimekirja läbi praegu. proua Essay, eh, see saab olema palju lihtsam kui kui äh, ühtse loa küsimus. ma tahaksin ilmselt sõna anda, aga tundub, et see ei õnnestu äh, me püüame siin enne hääletuse algust äh, aega täita. proua Schröter, kas te soovite sõna? ei soovi? selge, väga hea. proua Essay, ma ei saagi teha siis äh, muud, kui teid ainult õnnitleda. suur aitäh selle teiepoolse ettekande eest ja ma tahaksin öelda ka kolleegidele seda, et äh, selle arvamuse võtame me vastu ähm, kolmeteistkümnenda ja neljateistkümnenda aprilli koosolekul. proua Schrötel, olete te kindel, et ei taha võtta sõna proua Essay arvamuse osas? ei? selge, see näitab, et kõik on korras selle dokumendiga. kallid kolleegid, teeme väikese kohvipausi, enne kui läheme hääletuse juurde ja meie hääletus on väga oluline hääletus. vabandan äh, tõlkidest äh, selle eest, et äh, eile meil üle aja läks koosolek ja selle eest ka, et täna teil praegu midagi teha ei ole Chers collègues, je vous propose de prendre place. niisiis, kallid kolleegid, palun võtke istet. jätkame oma tööga ja meil on terve rida dokumente vaja läbi hääletada ja ma teen ettepaneku, et me alustame kohe. seitseteist on esimene punkt ma ootasin täpselt pooleni. see kell siin eksib. ja alustame Martin Kastleri ettekandest raportist Euroopa aktiivsena vananemise aasta. artikkel üks. siin on meil kompromiss M. kes poolt? vastu, erapooletud? vastu võetud. artikkel kaks. sissejuhatav osa kompromiss N. hääletus, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaks lõige üks, kompromiss O. kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaks lõige kaks, kompromiss P, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi artikkel kaks lõige kolm kompromiss kuu. kes poolt? vastu, erapooletud? vastu võetud. siis edasi. sada kolmkümmend see on artikkel kaks lõige kolm suuline muudatusettepanek raportöörilt ja kirjalikult olete selle kätte saanud. sada kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks lõige kolm, kompromiss R, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kaks, kuus saab Oskalt, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. palju jäid erapooletuks. artikkel kolm lõige üks, esimene Taane S, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolm lõige üks, teine Taane kompromiss T poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud U, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. V, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kaks siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast teist lõiget neliteist kultuurikomisjoni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas lõige X kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast kolmandat lõiget sada viiskümmend, suuline muudatusettepanek, kes poolt, sada viiskümmend vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast kolmandat lõiget üheksateist regilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neli kompromiss Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast neljandat artiklit kakskümmend, kes poolt raportöörilt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies artikkel seitseteist kultuurikomisjonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Z kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast kolmandat sada viiskümmend kuus raportöörilt, kes on suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel viis, kompromiss AA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast kolmandat sada viiskümmend üks Toomas Mannilt poolt, vabandust, võeti tagasi. artikkel kuus kohta. regi kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud artikkel viis kakskümmend kolm raportöörilt suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kuus, regi kakskümmend kaks, poolt, vastu, ei ole selge. väga palju on erapooletud, kontrollime üle. kas kõigil on kaart kaasas? hääletus algas niisiis, äh, suured fraktsioonid, Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraadid on üle esindatud meil sotsiaaldemokraadid. nii, korras. kõik hääletasid, hääletus lõppes. kaheksa poolt, kolm vastu, kolmkümmend kolm jäid erapooletuks nii see küll ei peaks olema, aga igal juhul vastu võetud. kakskümmend neli raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa pahilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa Steinrucki poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakskümmend viis saab Oskalt poolt. langeb ära. üks raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. reeglilt üks, kes poolt, vastu. kontrollime üle Rahvapartei on jälle kohal esindatud täies koosseisus. üks on üle teil, Rahvapartei. nii, hääletus lõppes. kakskümmend kaks poolt, neli vastu. seitseteist erapooletut. vastu võetud. regi kaks kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tahate üle kontrollida? erilist entusiasmi te üles ei näita, aga kontrollime siiski üle. et asjad korras oleks. nii, regi kaks. hääletus algas liiga palju jälle Rahvapartei esindajaid. nii, nüüd on korras asi. hääletus lõppes. asi selge, vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt kolm, kompromiss A, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. regi kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss B, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kolmkümmend, Kabrnoh, kes langeb ära, vabandust. edasi. Regi kümme, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud selgelt. Äh, viies põhjenduspunkt, kompromiss C, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. viies põhjenduspunkt, nelikümmend kolm Pupakiselt kukub ära. viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks Pupakis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuues põhjenduspunkt, viiskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli raportööri poolt, vastu, erapooletud. ei ole selge. kontrollime üle. number neli raportööri muudatusettepanek, kontrollime üle kõik hääletasid, hääletus lõppes, nelikümmend kaks olid poolt. nii, viiskümmend neli Lambertilt, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsmes põhjenduspunkt, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, viiskümmend seitse muudatusettepanek, raportöörid, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksas põhjenduspunkt, viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksas põhjenduspunkt, kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümnes põhjenduspunkt, regi neli, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend Ronsulilt. proua Ronsuli, teie muudatusettepanek. ma tänan me võtame kuuekümnenda tagasi, mina ja härra Baldassari otsustasime tagasi võtta selle muudatusettepaneku äh,. Alors, donc le soixante est retiré. hästi, kuuskümmend võeti tagasi. kuuskümmend üks. kas sama saatus ka sellel? võtad tagasi? ei, ei, jätame alles. nii, kuuskümmend üks, Ronsulli ja Baldassare. kes poolt? vastu? kontrollime üle kuuskümmend üks. hääletus algas. kõik hääletasid, hääletus lõppes. kakskümmend üks oli poolt ja kakskümmend neli olid vastu, nii et tagasi lükatud. põhjenduspunkt üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nüüd üheteistkümnes põhjenduspunkt, kompromiss F, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, nii, nüüd muudatusettepanek kuuskümmend viis raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse Gretu poolt, vastu, erapooletud. ei ole selge, kontrollime üle. kuuskümmend seitse kõik hääletasid, hääletus lõppes kakskümmend poolt, kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud. nüüd kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, H kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaks ja seitsekümmend kolm on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss J poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Eh, nüüd põhjenduspunkt neliteist, regi seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse mann poolt, seitsekümmend viis võeti tagasi. seitsekümmend kuus langeb ära, kui sada viiskümmend kuus vastu võeti. seitsekümmend kuus langeb ära. proua Lambert, mis te ütlete? sada viiskümmend kuus võeti ju vastu, langeb ära. üheksa raportöörilt. ainult sellisel juhul kakskümmend kolm vastu võeti, kas see võeti vastu? võeti vastu. nii, üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu, võetud. kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu, võetud viisteist põhjenduspunkt kaheksakümmend üks Lambert, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt viisteist kaheksakümmend kaks, kes poolt, raportöör, vast-, poolt, vastu, erapooletud. me peame nüüd üle kontrollima kaheksakümne kahe hääletus käib kaheksateist poolt, kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend kolm samad autorid, kes poolt. proua Ronsulli no,. ma võtan enda nimel selle tagasi. kaheksakümmend viis Lambert poolt, vastu, erapooletud. nüüd L kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, regi üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame raporti eelnõu muudetud kujul. muudetud kujul. eelnõu elektrooniliselt. hääletus algas kõik hääletasid, hääletus lõppes. hääletus lõppes. nelikümmend neli olid poolt. keegi vastu ei olnud, erapooletuid ka ei olnud. üks hetk ei ole veel läbi see nüüd resolutsiooni eelnõu muudetud kujul jälle hääletus. lõpp, teksti üle hääletus, sama hääletus, samad tulemused, õnnitlused raportöörile. nüüd me muudame veidi eelarvet, sellepärast et eelarvekomisjon on kärsitu. Äh, ta tahab meie ettepanekuid äh, äh, globaliseerumisfondi esitatud dokumentide osas, mis tähendab seda, et me võtame kõigepealt äh, punktid kakskümmend kaheksa ja kakskümmend üheksa. niisiis kakskümmend kaheksa. Äh, tegemist on äh, hääletusnimekirja kõige viimase leheküljega see on arvatavasti teil eraldi lehel, sellepärast et viimasel hetkel viidi sisse suuline muudatusettepanek ma ei taha nüüd äh, aega raisata, ärge sattuge paagi, paanikasse, me äh, suudame selle kõik väga kenasti ära teha. punkt äh, kakskümmend kaheksa, teil on lõplik hääletusnimekiri ees. hääletame kakskümmend kaheksat globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, Tšehhi Vabariik, Unilever ma arvan, et äh, te oleksite pidanud saama sellise lehe, nagu mul siin on, äh, kus on ära toodud üks suuline muudatusettepanek. Äh, Unilever. kas kõik on valmis hääletama? ja äh, töörühm on äh, vaadanud läbi äh, ettepaneku ja te olete saanud nüüd suulise muudatusettepaneku, mida toetab härra Engels, proua Harkin, rohelised toetavad seda, mina toetan seda, sot-, sotsiaaldemokraatide ja demokraatide nimel. Äh, proua Figureidole meeldib see äh, muudatusettepanek samuti väga kuue nimel ja minu ettepanek on äh, nüüd hääletada ja hääletame elektrooniliselt muudetud kujul seda ja hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud. nelikümmend kuus poolthäält ükshäälselt äh, vastu võetud. suur aitäh! ja äh, nüüd härra Penjales, ma tahaksin teile öelda, et äh, meie fraktsiooni nimi on demokraadid ja liberaalid. liberaalid ja demokraadid kõiki fraktsioone parlamendis kutsutakse mingil moel demokraatideks, nii et väga tore, et me kõik demokraadid oleme. kakskümmend üheksa nüüd. punkt kakskümmend üheksa, mis puudutab äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist Poola äh, Podkapši masinatehasse. Äh, tulemus on sama, suur aitäh saadan need kaks dokumenti nüüd eelarvekomisjonile, see oli ka vastu võetud. ja nüüd saame minna tavapärase hääletuskorra juurde tagasi, päevakorrapunkt number kaheksateist. nüüd me peame siis hääletama niisiis punkt kaheksateist. Äh, raporti projekt Nadja Hirši koostatud raportis, äh, mis puudutab Euroopa koostöö kutsehariduse ja koolituse valdkonnas, äh, et toetada Euroopa strateegia rakendamist üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud. härra Händel ma vabandan. Äh, vabandan äh, kommentaari tegemise eest enne hääletamist. Äh, hääletamisnimekirjas seisab, et et kuue so-, toetab kompromissettepanekut täielikult, aga me andsime teile teada, et me oleme mõlemaga nõus, välja arvatud E-ga. me ei toeta E-d, palun pange see kirja. väga hea kas kuue võtab kõikidelt kompromissidelt oma äh, toetuse tagasi? ei, me toetame kõiki, välja arvatud E-d. niisiis, äh, lõige üks kompromiss, äh, üks, kes on poolt, vastu võetud. lõige üks, meil on kakskümmend kuus kultuurikomisjonilt, see on vastu võetud, FEM kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm Gretult, kes on poolt. Te tahate kontrollida kahtekümmet kahte? kontrollime siis. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend üks vastu, see on vastu võetud liigume nüüd edasi kahekümne kolme juurde, proua Gretel, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolm, muudatusettepaneku kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükata. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks eh, proua Papadopolost poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks Helmerit poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm Turneneist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, lõige viis nüüd äh,, äh, äh Inko neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Inko kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus Gretu poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa langeb ära, kolmkümmend üheksa. Ähm, proua Kruuni esitab ettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks ja siin on suurem muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuus, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D. hea küll, kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend neli, kui te soovite kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, kakskümmend vastu, see on tagasi lükatud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast lõiget kuus FEM üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist on vastu võetud, viisteist naistekomisjoni poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa eh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eh, pärast lõiget seitset, eh, üksteist IMCO oma poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kaheksa, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. see ei ole selge. hääletus. kontrollime siis. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. kakskümmend viis poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud viiskümmend kolm äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend langeb ära, viiskümmend üks langeb ära, äh, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus, äh, suuline muudatusettepanek on siin ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, FEM kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa, härra Pubakiselt poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks. seda me saame hääletada poolt, vastu, erapooletud vastu võetud neliteist naistekomisjoni poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli härra Pubakiselt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud lõige üksteist kompromissi E poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. pärast lõiget üksteist on meil FEM üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu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 kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. Äh, kakskümmend üks pool kakskümmend neli vastu, see on tõesti tagasi lükatud. Äh, pärast lõiget kolmteist on seitsekümmend üheksa poolt, vastu. Äh, kui komisjon selle vastu võtnud, siis on komisjoni seisukoht seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Eh, naistekomisjoni omad seitse eh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Eh, lõige neliteist, kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks pro-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm Ungarianult, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli härra Pupakiselt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa Hendelilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa proua Turunenilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist naistekomisjonilt poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. IMCO kaksteist suulise muudatusettepanekuga rohelistelt, vastuväiteid ei ole, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitseteist kompromiss, hõh, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kaheksateist, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse, turunelilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige üheksateist, kompromiss I poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõige kaheksa, vabandust, IMCO kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kakskümmend kompromiss Joite poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pärast lõiget kakskümmend sada kuus härra Popakiselt suuliselt muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kakskümmend üks, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist naistekomisjonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa proua Hirsilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kümme härra Pupakiselt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. E, Fem kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kultuurikomisjoni kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm on vastu võetud, sada üksteist poolt, sada üksteist poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist härra Helmelt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eh, viis naistekomisjoni poolt. kontrollime. sada kolmteist, kontrollime seda muudatusettepanekut. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu. Teil on õige, see on tõesti tagasi lükatud. Teil on õigus, eh, see on tagasi lükatud. FEM viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada neliteist eh, eh, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. naistekomisjoni üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt A, kompromiss K poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, FEM A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. FEM B äh, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt B, kompromiss L, punkt äh,, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, põhjenduspunkt C, kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist härra Helmerilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist härra Pupakiselt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, läheme edasi ja hääletame lõpphääletuses äh, resolutsiooni eelnõu tervikuna ja teeme seda elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? nelikümmend kolm häält äh, poolt, üks vastuhääl ja kolm erapooletut. õnnitleme raportööri! Et nous en venons au projet d'avis de Madame euh, Jutta Stein. ja järgmisena arvamuse projekt proua Steinruckilt kultuurikomisjonist. noorte liikuvus, raamistik Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide parandamiseks, lõige üks, kompromiss A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks identset muudatusettepanekut, üheksakümmend ja üheksakümmend üks koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus, kes on poolt? proua Lind, kas te olete poolt, vastu, erapooletud? ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime üle muudatusettepanekud üheksakümmend kuus hääletus lõppes. hääletus lõppes. kolmkümmend kaks poolt, neliteist vastu. vastu võetud. kompromiss ka ja langeb ära. sada seitse Steinruckilt, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu. kas kõik on hääletatud? sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kümme, kes on poolt jah, aga üheksakümmend kuus tegelikult hõlmas kompromiss ka tervikuna. Teil on õigus ja ma esimesena vabandan. sada kuus Kinga Köns, mis on sarnane nagu üheksakümmend kuus, proua Liini poolt esitatud sada kuus hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud selgelt vastu võetud. sada kümme Pubakiselt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss L poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud hetke, palun tähelepanu, mulle tundub, olukorda kordub. samasugune kaasus nagu oli sajaga ühe poolt, äh, mille esitas härra Bach. hääletame siiski sada kakskümmend üks eelkõige, kes on poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud. ma vabandan segaduse pärast, sada kakskümmend kolm Pupakiselt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend seitse, hääletame hiljem. vaatame, kas kompromiss B läheb läbi. kompromiss N, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek äh, kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seega sada kolmkümmend seitse langeb ära muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm Runtsulilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuu poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks Jotavalt, suuline muudatusettepanek, vastuväiteid ei ole. paneme hääletusele sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm Steinrockilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks langeb ära, järgmisena sada kaheksakümmend kaks, sada kaheksakümmend kolm koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime üle. muudatusettepanek sada kaheksakümmend neli ootame hääletustulemusi. sada kakskümmend kaheksa, äh, kakskümmend kaheksa poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud sada kakskümmend viis Turunenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tekst tervikuna, elektrooniline hääletus Teil ei ole õigust hääletada. see on teie probleem, ütleb esinaine ja me ei saa teie probleemide ees lahendada. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ma palun saalis ringi istuda, oma kohale istuda äh,, ringi liikuda, saale istuda, hääletus lõppes äh,. suurte häälteenamusega vastu võetud, see nelikümmend üks poolt, neli vastu, erapooletuid ei olnud. õnnitlused arvamuse koostajale järgmisena päevakorrapunkt kakskümmend, arvamuse projekt proua Essayalt, Innovaatiline Liit, Euroopa üleminek kriisijärgsesse maailma. lõige üks, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus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 panen hääletusele. hääletus lõppes. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kolm vastu, teil oli õigus. tagasi lükatud. kakskümmend üks kahes osas. hääletame tervet muudatusettepanek ilma sõnata green, kes on poolt, et jääb jälle sõna green. vastu, erapooletud, vastu võetud. kes soovib sõna green lisada? kes on vastu? kes jäi erapooletuks? seega sõna green lisatakse teksti. kontrollime üle, kui soovite. kas kõik on hääletanud? kakskümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu. härra Helmer, palun. esinaine, ma ei tahaks küll kritiseerida teid, aga ma olen seda hääletuse ajal jälginud. Te ütlete poolt ja vaatate ringi ja siis vaatate alla ja ütlete vastu kui inimesed hääletavad vastu, siis te ei näe neid vastuhääletajad mul oleks hea meel, et äh, kui te näete jah poolthääli, kui palju tuleb vastuhääli, aga nüüd meil on olnud kaks sellist hääletusvooru, kui te olete eksinud. ma palun vastutulelikkusena äh, meie liikmetele ja komisjonile, kui te ütlete vastu, siis te vaatate saalis ringi ja näete, millised liikmed on oma vastuhääleks käe üles tõstnud. härra Helmer ma üritasin vaadata, kas te hääletate vastu ja ma jälgisin ka neid, kes on erapooletud. järgmise kompromiss teie poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus, kahes osas. proua Essaia, palun. tänan, esinejana. hääletusnimekirjas on viga. see on, äh, tekst on valesti jagatud osadeks see tekst on jagatud vales kohas. see ei peaks olema mitte lõike keskkohas, vaid lõike teises osas. rahvapartei hääletusnimekirjas peaks olema pluss ja miinus vastavalt uuele tekstijaotusele. jagame muudatusettepaneku kaheks osaks. esimeseks ja teiseks osaks ja äh, Rahvapartei töötab esimest osa ma ei saa küll äh, ennustada, mida arvavad teiste fraktsioonide esindajad. esimene osa pane hääletusele sõnani. Concluded by the social partners in two thousand two, vastu võetud. kes pooldab ülejäänud teksti osa, kes on poolt, vastu, erapooletud? kontrollime üle kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. teine pool lükati tagasi. muudatusettepanek kakskümmend seitse, Ronsolid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa, Pupakis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Helme oli vastu, kolmkümmend, kolmkümmend viis, suulise muudatusettepaneku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse Schröderilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. kolmkümmend seitse Schröderilt kontroll. hääletus algab. hääletus lõppes selgelt tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa sajalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa sajalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend Ronsoolilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks Ronsoolilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud panen hääletusele arvamuse projekti tervikuna, hääletus algab elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. nelikümmend viis poolt, kedagi ei olnud vastu ega ka erapooletuid. õnnitlused arvamuse koostajale. ja nüüd kahekümne esimene päevakorrapunkt. tegemist on eelarvepositsioonide üle järelevalve tõhustamisega. siin on kuuskümmend kolm ja kuuskümmend neli muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud suuline muudatusettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel üks, muudatused on kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend viis Kreutzmann suulise muudatusettepanekuga raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? kakskümmend kolm olid poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud artikkel üks, teine lõige C, kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks, nüüd kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kakskümmend üks poolt, kakskümmend üks vastu, neli erapooletut, ei ole vastu võetud. kakskümmend neli raportöörid, kes poolt? vabandust, ütleb eesistuja. kakskümmend neli on meil juba hõlmatud kompromiss lükati tagasi. siiski, siiski kaheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm kontrollime üle kas kõik on hääletanud? neliteist, nelikümmend poolt, kuus vastu, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa kukub ära. niisiis, mis nüüd edasi saab? kakskümmend viis raportöörid, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle. kakskümmend viis. hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kakskümmend kaks olid poolt, kakskümmend kaks vastu, üks jäi erapooletuks. tagasi lükatud üheksakümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse raportöörid, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime üle kakskümmend seitse. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend viis, pukkis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, üheksakümmend viis kas te kõik hääletasite, hääletus lõppes? kolmkümmend seitse oli poolt, viis vastu. selgelt vastu võetud. artikkel üks, neli, kompromissi Ott, kes poolt? härra Hendel, palun. presidentin, äh, unter dem kompromiss. proua esimees, kompromiss J. Äh, siin on meil autorid Toomas Hendel, Gabriele Zimmer. meil ei küsitud selle kompromissi kohta, me tahame, et teie nimed siit maha sellepärast võetaks. Can you, can you support it? You, I, I was said you would support it. Yes. Yes, yes, we can. Euh, monsieur monsieur euh, Handel, je, je m'étonne que vous disiez härra Händel, mind üllatab see, et te ütlete, teiega ei konsulteeritud. ma saan aru, et liberaaldemokraadid toetavad seda. härra Kaasa Rahvaparteist samuti toetab seda. nii et ma panen kompromissjutt hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse kaasa, kes poolt, vastu era-, kes on vastu, erapooletud. kontrollime üle. kas kõik hääletasid, hääletus lõppes kakskümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud. K kompromiss, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud L, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, O poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kompromiss O elektrooniline kontroll. kas kõik hääletasid, hääletus lõppes? kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse kiigolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kuus. seda on juba hõlmatud. sada kaheksa on ka hõlmatud. kolmkümmend seitse, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, kes on kolmekümne kaheksa poolt? kontrollime üle. kas te olete kõik hääletanud? me hääletamine, hääletame sada üheksat. kas kõik on hääletanud? üheksateist oli poolt, kakskümmend kuus vastu, lükati tagasi, nüüd kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist suulise muudatusettepanekuga härra Kreutzmannilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud vabandust, nelikümmend üks. kontrollime. kas olete hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud, kaks jäid erapooletuks kakskümmend üks vastu, kakskümmend kaks poolt, seega vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss R poolt. nelikümmend viis lükati tagasi. kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis kukkus ära nelikümmend kaheksa, kes, nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime siiski üle, nelikümmend kaheksa. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud. sada kuusteist kiigolt, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see lükati tagasi, aga kontrollime siiski üle. kas kõik hääletasid, hääletus lõppes? nelikümmend üks oli poolt, viis vastu, vastu võetud. viiskümmend kaks raportööri, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksateist kaasalt poolt, vastu. ei ole selge, kontrollime üle. hääletus lõppes kakskümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud. kompromiss S poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss T poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, U, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. me peame viiekümne kaheksa üle hääletama, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud järgmine on sada kakskümmend seitse ööri, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle sada kakskümmend seitse. üks, kaks, seitse. palun hääletage. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, üheksateist poolt, kakskümmend seitse vastu, tagasi lükatud muudatusepanek kaks raportöörilt. ei, esimene raportöörilt, kes on poolt? vabandust, ma tegin vea, kuuskümmend üks hoopis, kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis Gigoldilt suulise muudatusettepanekuga. vabandust, eesistuja parandab kuuskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud kolm raportöörilt poolt, vastu neli raportööri poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu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 seitsekümmend viis gigolt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. D poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse ööri, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt kompromiss E, kes poolt, vastu, E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus elektrooniliselt. kes on poolt, palun näidake kaardiga. elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kolmkümmend viis poolt, kaks vastu, kuus jäid erapooletuks. ja nüüd järgmine tekst David Kaasa raport, äh, tegelikult arvamus ja see puudutab ülemäärase eelarve puudujäägi menetlust. kakskümmend, kakskümmend üks, kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud. proua Hirš. ma tänan ma tahtsin öelda, et meie liberaaldemokraatidena toetame kompromissi A igal juhul. Merci beaucoup de cette précision. Donc ma tänan selle info eest. niisiis, härra Ljerik. tahaksin vaid öelda, et ma olen mitmete kompromissettepanekute all kirjas, aga tegelikult ma ei ole üldse nendega seotud, see on viga. tänan, paneme selle teadmiseks, niisiis. liberaalid võtsid selle muudatusettepaneku A jälle üles, nii et me saame selle üle hääletada liberaaldemokraatide fraktsiooni esindajad. nii on korrektne öelda. allianss. ma võin sellest ühe loo jutustada, aga pärast hääletamist nüüd kogu teksti kohta on meil suuline muudatusettepanek, tegemist on horisontaalse muudatusettepanekuga, kes on poolt, näidake, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, Kiigoldilt osade kaupa on palutud hääletada. äkki ma pööran nüüd selle ümber, sest loogika nõuab, et me hääletame ülejäänud teksti üle kõigepealt ilma nende sõnadeta the ratio of debt reduction shall be reviewed every three years, nii et pöörame selle ümber, hääletame ülejäänud teksti osa üle kõigepealt, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? siis sellisel juhul ülejäänud ei ole mõttekas ja langeb ära härra Kiigold, kas te teate, kas on mõtet esimese osa üle nüüd hääletada? see on okei okay., ahah, hästi, kes on poolt? Nende sõnade üle hääletame nüüd. me hääletame sõnade üle the ratio of debt reduction shall be reviewed every three years. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa raportööril, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa raportööri poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tagasi lükatud nüüd kolmkümmend kaks kiigoldit osade kaupa, esimene osa. komisjon ja nii edasi, kes poolt, näidake. kolmkümmend kaks esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame ülejäänud teksti, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss A, liberaaldemokraadid toetavad, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja seega nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks gluutelt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm gluutelt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist raportöörilt. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis Kluutelt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist raportöörilt tehnilise muudatusega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa langeb ära. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud ei ole selge. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, nüüd on selge. kaks autorit, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus kiigoldilt, suulisega poolt, vastu, erapooletud. kolm kaasalt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli kaasalt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud. kakskümmend viis kiigaldi poolt, vastu, erapooletud. ma ei tea, kontrollime selle üle, kakskümmend viis. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes kaheksateist oli poolt, kakskümmend kolm vastu. selgelt tagasi lükatud. kuus raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame kogu teksti üle muudetud kujul. elektrooniliselt hääletus algas kas kõik hääletasid? hääletus lõppes kolmkümmend üheksa poolt, neli olid vastu, üks jäi erapooletuks, nii et õnnitleme arvamuse koostajat. Et nous en venons au deuxième rapport de Monsieur Casa. nii, ja nüüd jõuame härra Kaasa teise raporti juurde, mm, arvamuse juurde, vabandust. ja see puudutab eelarve järelevalve tõusvat rakendamist euroajal. seitseteist, kaheksateist, üheksateist, neid tahetakse kustutada poolt, vastu, äh, tagasi lükatud kümme, poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud äh, kolmkümmend, suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud. ei ole selge tulemus, kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud kolmkümmend kuus poolthäält, kaheksa oli vastu, selge häälteenamusega vastu võetud. kolmkümmend kaks suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist raportöörilt suulise ettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse härra Kludelt äh, kahes osas. Äh, äh, pööran hääletamise ümber, kõigepealt hääletame et kogu ettepanekut pärast sõnadega, sõna, ilma sõnadeta after consulting the European Parliament. kes on selle poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud? ülejäänud ei ole mõtet hääletada, kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud? ei ole selge tulemus. kontrollime kolmekümmend kuut elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? kakskümmend kolm poolthäält, kakskümmend vastuhäält. see on vastu võetud. number kaksteist raportöörilt. see on üllatav, eh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend Kruutelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks Kruutelt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist raportöörilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm Kreutzmannilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist raportöörilt suulise ettepanekuga. kes on poolt muudetud kujul viieteistkümnenda osas, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli Klutelt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel seitse, kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üks raportöörilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaks raportöörilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Ehm, kompromiss A, põhjendus punkt kolm, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Ehm, kompromiss B, ehm, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. põhjenduspunkt kolm, kakskümmend üks, härra Kiigoldilt suulise ettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm Klutelt suulise ettepanekuga poolt, vastu erapooletud. number kakskümmend kolm langeb ära, vabandan. number kuus langeb ka ära muudatusettepanek eh, kakskümmend neli, hääletame seda, eh, sellepärast et kolmkümmend kuus võeti vastu, niisiis kakskümmend neli suulise ettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kakskümmend viis suulise ettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Eh, põhjenduspunkt üheksa, ettepanek kakskümmend kuus Kreutzmannilt seda saame ka hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt üksteist, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt kaksteist, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt kolmteist, ettepanek üheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, kogu tekst hääletusele hääletamine algas. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kuus poolthäält, neli vastuhäält ja neli inimest jäid erapooletuks. palju õnne teile, lugupeetud arvamuse koostaja! ja meil on ka kolmas kaasarvamus. tegemist on arvamusega, mis puudutab äh, eelarveraamistikke. seitse, kaheksa, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel üks, muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist, kes on poolt, vastu erapooletud, üksteist raportöörilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaks samalt autorit, kes on poolt. mida ma teen, küsib äh, esinaine. Te ei olnud vastu ja te ei olnud esimese vastu, mis tähendab, et meil on nüüd teine. võtame natuke tempot maha, muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, ja nüüd kogu ähm, projekt äh, elektrooniliselt läheb hääletusele. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. nelikümmend üks poolthäält. neli vastuhäält ja üks erapooletu härra Kaasa tulemused paranevad järjest, palju õnne teile! ja nüüd oleme jõudnud ähm, punkti juurde, mis puudutab makromajanduslike tasakaalustamatuste ennetamist ja kõrvaldamist kolm muudatusettepanekut, mida tahetakse kustutada, nelikümmend kolm, nelikümmend neli, nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, artikkel üks, kakskümmend neli, raportöör, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, artikkel kaks punkt A, kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas ma liigun liiga kiiresti edasi? kompromiss H, H. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu, see on tagasi lükatud. nii, eh, viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend viis raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame viitekümmend kaheksat koos suulise ettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud. see hääletustulemus ei ole selge, kontrollime kompromiss I-d. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu. tagasi lükatud kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K poolt, äh, vastu, erapoolt, vastu võetud, kompromiss K võeti vastu. kuuskümmend seitse härra Gigoli poolt, äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss L poolt, kas kõik on hääletanud, kontrollime seda. hääletamine on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu. ahaa, tagasi lükatud. kompromiss L nüüd siis, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma olen täiesti veendunud, et see on vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud. ma arvan, et see lükati tagasi, kontrollime ikkagi igaks juhuks. kaheksakümmend üks läheb hääletusele. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. mitte keegi ei hääleta kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kaheksakümmend kaks härra Kruutelt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm suulise muudatusettepanekuga härra Ludvigsonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus raportöörilt poolt. kontrollime kaheksakümmend kolme. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm. EPP hääletab teistmoodi. kontrollime siis, kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, kakskümmend seitse poolt, üheksateist vastu, see on vastu võetud, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss P, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda ka. kontrollime kompromissi P. kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend neli vastu, kaks erapooletut, see on tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse raportöörilt, kes on poolt, vastu, vastu võetud kaheksakümmend viis, osade kaupa hääletus kõigepealt kaheksakümmend viis, siis ilma sõnade, ilma sõnata shall, kes on poolt? kes on äh, muudatusettepaneku poolt ilma sõnata shall vastu? Äh, vastu võetud, ülejäänu osas me ei hääleta. kolmkümmend kaheksa, kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa, Ludvigsonilt poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend Gluutelt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend, üheksakümmend kaks, üheksakümmend kuus on identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks, üheksakümmend kolm, üheksakümmend seitse, sama lugu hääletame kõik koos neid äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks, üheksakümmend neli ja üheksakümmend kaheksa. identsed taas, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa, üheksakümmend viis, sama lugu, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime siis seda. hääletamine on avatud hääletame muudatusettepanekuid üheksakümmend üheksa ja üheksakümmend viis. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud. kakskümmend seitse poolthäält, kaheksateist vastuhäält, see on vastu võetud. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, number kuus suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A. põhjenduspunkti kuus kohta, kes on poolt, äh, vastu, erapooletud, vastu võetud. B, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa mm, sobib ka, eh, kes on poolt, vastu erapooletud. see on tagasi lükatud, mulle tundub, aga kontrollime igaks juhuks. kummaline, kui see tagasi lükatakse, kontrollime seda kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud kakskümmend üheksa poolthäält, seitseteist vastu. see on vastu võetud. viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, ka vastu võetud ja nüüd äh, lõpphääletus, äh, mille me teeme elektrooniliselt kogu arvamuse projekti kohta. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. kolmkümmend kuus poolthäält, kaks vastu ja kaheksa kolleegi jäid erapooletuks. ja nüüd jõuame viimase hääletuse juurde. ei, siiski eelviimane hääletus nii, liigume edasi. meil on siis kaks hääletust äh, veel vaja läbi viia. nüüd Ähm, häälte viimast arvamust äh, majandusteemal ja see puudutab ähm, äh, makromajandusküsimusi üheksateist kakskümmend äh, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist raportöörilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend. osade kaupa on siin palutud hääletada esimene osa kuni sõnadeni and collective bargaining structures, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, seda ei ole mõtet enam hääletada me võime teist osa hääletada siiski. Äh, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, see oli siis kolmekümnes, nüüd neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud viisteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks, äh, kolmkümmend kaks, identselt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu tulemus ei ole selge, kontrollime kuueteistkümnendat elektrooniliselt. kas kõik on jõudnud hääletada? ma eksisin siin, alustame uuesti, kontrollime uuesti muudatusettepanekut number kuusteist. Te peate nüüd uuesti hääletama, ma vabandan, ütleb esinaine hääletamine on lõppenud, kui kõik nüüd oma hääle on ära saanud anda. ei, mul on väga kahju, aga Rahvaparteil on üks hääl liiast, me peame kolmandat korda uuesti üle hääletama. muudatusettepanek kuusteist ja kolmandat korda läheb hääletusele. ja endiselt on üks Rahvapartei liiast, üks Rahvapartei liige liiast. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolthäält ja kakskümmend kaks vastuhäält, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm suulise ettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks suulise ettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas siin on mingisugune viga? Äh, see peaks olema äh, lepingu artikkel sada nelikümmend kaheksa, mitte sada nelikümmend kuus, seda tuleb äh, siin parandada. neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm suulise ettepanekuga, kes on poolt? vastu äh,, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kakskümmend seitse identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, kaksteist raportööril, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame tervet äh, teksti ja teeme seda elektrooniliselt. kas kõik on hääletada jõudnud, hääletamine on lõppenud. kolmkümmend seitse poolthäält, neli vastu ja kuus erapooletut. nüüd me oleme äh, majanduspaketiga ühele poole jõudnud ja ma tänan härra Kaasat, kes oli kaasraportöör ja loomulikult täname ka kõiki vari äh, raportööre ja saame liikuda edasi viimase hääletuse juurde, äh, milleks on härra Tserkase arvamus uh.. see on mõeldud täiskogul hääletamiseks ja see puudutab ühtset elamis- ja tööloa taotlemist artikkel kaks, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, kustutamise muudased, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis ja kakskümmend kuus identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. samuti kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend neli ja kolmkümmend viis identsed koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus ja kolmkümmend seitse, kustutamisettepanekud, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt ja kolmkümmend üheksa samuti, nelikümmend proua Oimond Riitanilt, identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks on tagasi võetud, oleks ära langenud niikuinii. nelikümmend kaks ja nelikümmend kolm identsed koos kustutatud ettepanekud, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. me hääletasime kompromiss D ühte ja nüüd D kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, suuline muudatusettepanek Omen Reutenilt mis puudutab sõna the asendamist artikliga A. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle muudatusettepanekud viiskümmend kaks raportöörilt. hääletus algab. viiskümmend kaks härra Serkaselt. ja see puudutab äh, artiklit kolmteist, teist lõiget. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kakskümmend üks poolt, kakskümmend viis vastu, tagasi lükatud. muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et see on vastu võetud, kuid kontrollime üle, kontrolli muudatusettepanekut üks. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud ka kaks langeb ära, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et on vastu võetud, aga kontrollime üle. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. järgmisena muudatused üheksa, suuline muudatusettepanek proua Omen Reutenilt, et kustutada sõna miinimum, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja elektrooniline hääletus, hääletame arvamuse tervikprojekti muudetud kujul, see on viimane hääletus, täna hommikul hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes äh, üks äh, Rahvapartei hääl on liiast, peame uuesti hääletama. selgus, et ei olegi viimane hääletus. proua Omen-Roimann, uuesti hääletame elektrooniliselt, kuna eelmises hääletustulemuses oli viga, kas kõik on hääletanud. hääletus lõppes. kolmkümmend kolm poolt, kaksteist vastu, üks erapooletu vastu võetud ja õnnitlused arvamuse koostajale. Non. Euh, je voudrais simplement, d'abord, je voudrais demander à ceux qui quittent la salle de le faire en silence. ma palun nendel, kes saalist lahkuvad, lahkuda vaikselt, kuna meil algab avalik kuulamine. ja ma pöördun nüüd proua Kassleri poole palvega mitte lahkuda saalist, kuna me oleme teie raporti heaks kiitnud ja sellega võivad järgneda äh, esimese lugemise läbirääkimised. härra Kassler me peame äh, pidama läbirääkimisi, et saavutada kokkulepe esimesel lugemisel. Te saate meie komisjonilt selleks volitused ja selleks on teil vaja komisjoni volitust, seega ma pöördun komisjoni liikmete poole. tegemist on õigustloova küsimusega. me peame otsustama, kas me anname mulle ja härra Kastlerile volituse taotleda kokkulepet esimesel lugemisel. ma tahaksin teie arvamust kuulda, kas te nõustute sellega, et annate meile mandaadi taotleda esimesel lugemisel kokkulepet täna hommikuse hääletustulemuse põhjal. tundub, et te sellega nõustute, tänan teid selle eest. ja me anname teile aru nende läbirääkimiste tulemuste üle koos härra Kasleriga ja tänane hommikuse päevakorra viimane punkt on avalik kuulamine mis on pühendatud Euroopa Sotsiaalfondi rollile ja mõjule. ma olen sunnitud vabandama hilinemise pärast avaliku kuulamise alustamisel ja selle põhjuseks on täna hommikune hääletus ja hääletus oli pikk ja enne kui ma annan teile sõna, ma pöörduksin meie raporteeri proua Morin Chartier poole palvega äh, sisse juhatada tänane kuulamine. ja kuulamisele on kutsutud äh, sotsiaalpartnerite esindajad. sõna on raportööril. tänan, esinaine. ka mina sooviksin vabandada meie sotsiaalpartnerite eest, kes osalevad meie tänahommikusel kuulamisel ja alustuseks tahaksin rõhutada täna hommikuse kuulamise tähtsust, kuna täna hommikul me koos oma partneritega äh, arutame Euroopa Sotsiaalfondi rolli ja mõju üle ja ma tahaksin kõigile siinviibijatele öelda, et äh, ühtekuuluvusfondid äh, ühenduse tasandil sotsiaalsektoris moodustavad väga olulise osa, kakskümmend kaks protsenti ühtekuuluvusfondi rahadest Äh, eraldatakse sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamisele. Äh, kriis, mis on nüüd Euroopast üle käinud, tähendab seda, et me peaksime suhtuma suurema tähelepanekuga äh, arengutesse Euroopa Sotsiaalfondis, sellesse, kuidas sotsiaalfond areneb, sest selle eesmärk on vähendada sotsiaalset ebavõrdsust ja võidelda töötuse vastu ja konkreetsemalt ma mõtlen siin noorte töötuse vastu, sest ligi kakskümmend kolm protsenti vanuses kaheksateist kuni kakskümmend viis protsenti on kakskümmend kolm protsenti töötud. ja lisaks veel kõikvõimalikud demograafilised probleemid, millega Euroopa silmitsi seisab. aastani kaks tuhat kakskümmend, kui me räägime arengust ja tööhõivest. Thessalonikis on moodustatud kutsekeskus, me külastasime seda äh, kolleegide Papadopoulou ja Hirschiga ja nägime, et viisteist protsenti töökohtadest mm, madala kvalifikatsiooni töötajate jaoks kaovad, mis tähendab seda, et meil on viisteist protsenti kvalifitseeritud töökohti juurde ja arengud tööjõuturul tähendavad seda, et meil on vaja selliseid tegevuspoliitikaid, mis võimaldavad tööandjatel ja töövõtjatel vältida uusi probleeme ning vältida äh, kõige kergemini haavatavate inimkategooriate negatiivse mõju. samas me peame üles ehitamas sidusa Euroopa sotsiaalse äh, majanduse, konkurentsivõimelise sotsiaalmajanduse ja Euroopa Sotsiaalfond on selles osas oluliseks äh, võimendusteguriks Euroopa sotsiaalpoliitika elluviimisel. ma tahaksin seda rõhutada, sest äh, Euroopa Sotsiaalfond äh, tagab Euroopa poliitikate sidususe äh, ja see on meie vahend sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamisel. see ei saa tegutseda sõltumatult riiklikest poliitikatest. ja selleks, et äh, sotsiaalpoliitika oleks tulemuslik ja mõjus, peab see olema seotud äh, kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikatega loomulikult kõikides nendes punktides äh, me peame arutama ka arengut Sotsiaalfondi sees ja sel põhjusel me oleme täna hommikul kutsunud Euroopa suuremate organisatsioonide esindajad, meie partnerid Äh, kes on äärmiselt oluliselt Euroopa Ametiühingute Konföderatsioonist, äriringkondadest, äh, Euroopa Ametiühingute Konföderatsioonist, riigi osalusega ettevõtete keskusest, käsitööga tegelevate väikeettevõtete assotsiatsioonist, Euroopa mereliste äärealade konverentsist ja äh, sotsiaalsete VVO-de Euroopa platvormi esindajad et me saaksime ära kuulata neid, neid, kes kasutavad sotsiaalfondi vahendeid, äh, millised on nende probleemid, äh, kuidas nemad näevad arenguid ja kuidas on võimalik saavutada paremat mõju sest ei ole mõtet ju levitada Euroopa tegevuspoliitikaid, kui need ei saavuta tulemusi koha peal. me peame teostama järelevalvet äh, nende fondide haldamise ja nende poolt pakutavate teenuste kvaliteedi üle, kuid samas me peame tagama selle, et nad on ka asjaomased ja kasulikud äh, tööandjatele ja töövõtjatele, sel põhjusel oleme me oma partneritena hommikul siia kokku kutsunud. suur tänu! ja kõigepealt annan sõna proua Tšmiljevskale Poola eraettevõtjate konveratsioonist. kuid ma palun, et te lühendaksite oma kõneaega kahe minuti jooksul, kahe minuti võrra ja teil on viis minutit kõneaega. Uh, good morning. tere hommikust ja suur tänu selle eest, et kutsusite mind täna siia kuulamisele. tavaliselt ma töötan liikmesriigi sees ja esindan tööandjaid. kaks tuhat neli olin ma ka seirekomisjonis ESF-iga seotud programmide seoses ja tahaksin rääkida ESF-i eh, nähtavuses, teiseks tulemustele orienteeritud lähenemisviisist ja kolmandaks tahaks rääkida sellest rollist, eh, mida ESF tulevikus eh, etendab ning kõigepealt ma leian, et selleks, et leida õiged lahendused nähtavuse koha pealt, on meil vaja ühelt poolt eristada poliitikute, ametnike soovid ja vajadused ja teiselt poolt lõppabisaajate või kodanikuühiskonna vajadused teiselt poolt ja sõltuvalt siis sellest, millisest rühmast me räägime, vastus küsimusele võib olla erinev ja paraku ESF-i nähtavuse üle peetav arutelu erinevate huvirühmade hulgas on olnud lahus nendest aruteludest, mis puudutab probleemide põhjuseid ja sümptomeid ja selle tulemusena ainus ettepanek, mille te leiate viiendas ühtekuuluvusraportis, on äh, prognoositavamaks muuta rahastamine ESF-ist ja ma tahan, et asi oleks selge. selline lahendus minu arvates e potentsiaalselt ei suurenda eh, nähtavust ühegi huvirühma jaoks. ükskõik, kas tegemist siis poliitikutega, otsuste langetajatega või lõppabi saajatega. ESF-i nähtavus ei sõltu ju tegelikult finantseraldiste suurusest. eriti nähtub see sellisel juhul, kui me räägime, kui palju teised fondid eh, saavad eh, kajastust, vaatamata sellele, et summad on väiksemad. nii et ESF-i hõlmatus või nähtavus, eh, selle suurendamine on võimalik, sest väga paljud institutsioonid on siia kaasatud ju, sealhulgas ka liikmesriikide parlamendid, nemad on need, kes otsuseid langetavad. ja sellepärast ei ole ESF praegu mingi mõõdupuu veel üks äh, argument selle mõõdupuu lähenemisviisi vastu, ESF-i taotlused, tavaliselt kulub üks aasta Poolas aega, et need rahuldataks, nüüd me oleme lühendanud seda aega neljale kuule. see on siis kõige paremal juhul neli kuud kulub menetluseks. nii et äh, nähtavus otsuse langete hulgas suureneb ainult sellisel juhul, kui ESF-i vahendite kasutamise tõhusus suureneb ja see on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga laiemalt. ja ma arvan, et tulemustele orienteeritud lähenemisviis on kõige tähtsam, see ei ole iseenesest mõistetav, aga me ei pea ainult kandma, andma aru sellest, kui palju on sisendeid, kui palju on raha investeeritud ja inimesi välja koolitatud selle rahaga, aga rohkem on vaja näidata seda, mida me tegelikult tahame saavutada ja poliitikud ei pea ainult äh, olema rahade eraldamise juures ja projektide väljavalimise juures, aga peavad olema rohkem kaasatud ka äh, tulemustesse, oodatavatesse tulemustesse. nüüd, mis puutub kodanikuühiskonda ja lõppabisaajaid, siis kõigepealt inimesed ei mõista hästi, mida planeeritakse ja kuidas asi kõik toimib ESF-i rahade abil. nii et tähtis on, et see tulemustele orienteeritus oleks tugevam ja teiseks, eriti mis puudutab lõppabi saajaid, nad peavad hõlpsasti juurde pääsema kõrgekvaliteedisele teenustele ja menetlused on siin peatähtsad. väga palju on ära tehtud olukorra parandamiseks, aga ESF-i peetakse endiselt väga keerukaks ja mitte sugugi kasutajasõbralikuks instrumendiks ja tööandjad, eriti väikeettevõtted, eh, väga vastumeelselt taotlevad ESF-ist toetust oma töötajatele, sest nad leiavad, et see on liiga koormav ja liiga kulukas seda teha ja nüüd, mis puudutab tulemustele orienteeritud lähenemisviisi, siis ma juba Äh, ütlesin, et see on vajalik, aga teiseks on see ka väga raske ülesanne seda saavutada, sest kogu süsteem ähm, tegelikult praegu on koondunud formaalse nõuete täitmise ümber ja finantstehingute korrektsuse ümber. nii et äh, tähtis on, et meil on vaja hoopis teistsugust tööriistakasti nüüd kui see, mis praegu meie käsutuses on ja siin ma pean silmas erinevaid äh, oskusteadmisi, uusi metodoloogilist raamistikku ning ka uusi põhimõtteid, samuti ka auditeerimise vallas. ma arvan, et meil on vaja ka institutsionaalset suutlikkust tõsta. ja kõige hullem lugu on siis, kui me loobume Ähm, tulemustele orienteeritustest ning lisame veel uusi kihte auditeerimisel ja suurendame halduskoormust. aga ma näen, et minu aeg juba lõpeb ja sellepärast ma peatun siin, aitäh. Ähm, ma tänan. nüüd on Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni esindajal sõna härra Claude Tenakat, teil on viis minutit sõnavõtuks. ma tänan, mina esinen prantsuse keeles, et meil on siin see võimalus oma emakeelt kasutada. jah, loomulikult lühidalt teha on raske. Teil on meie ettepanekud teie ees meie dokument on teil käes, aga ma tahaksin lihtsalt juhtida tähelepanu mõnedele aspektidele, mis meie jaoks olid kõige tähtsamad. eriti selle tänase arutelu kontekstis. komisjon käivitas selle arutelu, kus käsitleda Euroopa ühtekuuluvuspoliitika tulevikku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tulevikku Euroopa Liidus ja äh, meie arutelu tulemused mõjutavad seda, mida me teeme pärast aastat kaks tuhat kolmteist ja sellepärast äh, Ametiühingute Konföderatsioon tahab kinnitada, nii nagu ka Lissaboni leping ütleb ja e-, esimees ütles, et ühtekuuluvuspoliitika on ülimalt tähtis ja on vaja tugevdada selle sambaid, nii nagu ka Lissaboni leping on ette näinud. tähtis on tagada solidaarsus et inimeste ja territooriumide vahel. sellest räägitakse ka siin dokumendis lähemalt. ning Euroopa Parlamendi roll on tugevnenud Lissaboni lepinguga ka mm, seire vallas. Euroopa Parlament äh, seirab uue strateegia kõiki etappe ja kõiki tulemusi nüüd jah, majanduskriis on meil endiselt ja Euroopa Ülemkogu sellega seoses on eriti tegelenud Euroopa struktuurfondide parema ärakasutamise teemaga ja eriti sotsiaalfondi ressursside parema ärakasutamisega. jah, me peame õppima eh, langetatud otsustest ja kohaldatud meetmetest ja kindlasti need õppetunnid tuleb võtta sisse tulevastesse dokumentidesse ESF-i ettekirjutustesse ja määrustesse. me arvame, et tulevikus on vaja, et Euroopa Sotsiaalfondi roll tugevneks mitte ainult eelarve seisukohast, vaid tähtis on, et ta muutuks tugevaks instrumendiks, mille abil tööhõivestrateegiat ellu viia ma rõhutan, et me oleme väga mures selle üle, et üldse ei viidata ESF-i rollile tööhõivestrateegias. aga ESF-i tuleb kasutada sotsiaalagenda realiseerimiseks ja nagu te teate, see sotsiaal agenda nõuab, et erinevatel tasanditel tehtaks paremat kooskõlastustööd piirkondlikel, kohalikel tasanditel. peab paranema koostöö ning kindlasti on vaja rakendada tulevikus teisigi konkreetseid meetmeid, mitte ainult selleks, et tööhõivet suurendada ja kvaliteetseid töökohti juurde luua, vaid ka selleks, et hoida inimesed töökohtadel et kriisi tulemusena inimesed ei peaks kaotama oma tööd. eriti tähtis on see nende inimeste jaoks Saksamaal ja Austrias, kes on lühiajaliste töölepingutega tööle võetud. koolituse kaudu nad säilitavad oma töökohad, nad saavad ümberkoolitust, kui vaja ja tähtis on, et säiliks järjepidevus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmetega ning meil on vaja sügavalt järele mõelda selle üle, mida Euroopa Parlament teeb. ka seoses globaliseerumisega kohanemise fondi meetmetega. kõik need meetmed eh, on üksteist täiendavad, ESF-i meetmed on ka preventatiivse ärahoidva iseloomuga, eriti kui on tegemist Ähm, ümberstruktureerimisega koha peal, samas globaliseerimisega kohanemise fond peab juba toime tulema tagajärgedega. tähtis on tagada, et meie sotsiaalsed partnerid oleks kõigesse sellesse täiel määral kaasatud ja siin ma tulengi partnerluse teema juurde ja selle põhimõtete juurde. meie jaoks on peatähtis neid põhimõtteid süvendada, mitte ainult säilitada, vaid ka tugevdada, et me teaksime täpselt Euroopa Liidu tasandil, et me ei räägi pelgalt eh, liikmesriikide tegevuspraktikatest. meil on vaja täpselt määratleda, kes siis need partnerid on, sest peale sotsiaalsete partnerite, kelle peamine prioriteetne roll on pidada sotsiaalset dialoogi, on meil veel terve rida muid partnereid. jah, sotsiaalne dialoog vajab ka tugevdamist mitte ainult äh, ei tule seda protsessi toetada suutlikkuse suurendamise kaudu, koolitamise kaudu, partnereid äh, harida, vaid tuleb mm, läheneda hoopis laiemalt sellele teemale. jah kui ma hakkaksin peatuma nüüd eelarvelistel aspektidel, siis selleks oleks vaja eraldi kuulamist. küll aga arvan ma, et selline kuulamine tulekski korraldada. nüüd see uus strateegiline lähenemisviis pälvib meie toetuse tingimusel, et sotsiaalsed partnerid kaasatakse väga tihedalt äh, otsuste langetamisse, prioriteetide määratlemiste, nii tema-, temaatiliste prioriteetide kui ka piirkondlike määratlemisse ja me oleme absoluutselt tingimuslikkuse põhimõtte vastu, sest meie jaoks jääb see väga ebaselgeks. Need selgitused, mis me oleme saanud, ei ole olnud piisavad. sanktsioonide kasutamine näiteks ja struktuurifondide kasutamine juhul, kui stabiilsuse kasvupakti tingimusi ei täideta. sanktsioonid ähm,, regioon, struktuurifondide raha äravõtmine ju tegelikult karistab kohapealseid äh, elanikke selle, nende tegemata jäämiste eest, mis on olnud kohalikel ametivõimudel. suur aitäh ja nüüd äh, annan äh, sõna äh, proua Lilian Vorozinskisele, kes on UEAPME sotsiaalasjade direktor. palun püüdke oma kõne ajast kinni pidada. Teil on viis minutit. suur aitäh, ma räägin prantsuse keeles meie äh, oleme käsitööga tegelevate VKE-de assotsiatsioon ning äh, kaks eelnevat kõnelejat on juba väga palju ära öelnud, ma olen nõus sellega, mida nad ütlesid, aga ma tahaksin kolme asja veel äh, mainida. juhtimine, mis peab põhinema partnerluse põhimõttel, lihtsustamine ning uue lähenemise sisu, mis peaks olema siis tulevus, mustele suunatud lähenemine. see on väga oluline, me peame kahetsusega möödma seda, et partnerluse dimensioon, mis peaks olema üks keskne äh, dimensioon, ei ole piisavalt hästi Euroopa tasandil veel kasutusele võetud äh, võib-olla Euroopa tasandil ei olegi see asi nii suur probleem, aga kohalikul ja regionaalsel tasandil ei ole sotsiaalpartnerid piisavalt kaasatud selleks, et sotsiaalfondi vahendeid ära kasutada. kui me tahame tõhusamalt ära kasutada äh, Euroopa rahasid ja neid paremini piirkondades vastu võtta, siis tuleb sotsiaalpartnerid kaasata kõikidel tasanditel ning äh, projektide juhtimine peab olema mitmel tasandil ja seetõttu ma tahaksin äh, teile meelde tuletada seda, et seda tuleb teha. me oleme Euroopa Parlamendile juba mõned äh, punktid selles osas edastanud, me tahame muuta äh, kohalike omavalitsuste juhtimismeetmed, et nad hõlmaksid ka sotsiaalpartnereid, et nad paneksid paika alatise ja püsiva dialoogi ja arvamuste vahetuse nendes äh, piirkondades, kus on tugevad partnerlused, on ka edusammud märgatavad. me tahame äh, näha, et äh, toimuks pidev infovahetus asjaomaste osalejate vahel selles protsessis, me tahame ko korraldada Euroopa Sotsiaalfondi ekspertidele ja VKE-de esindajatele koolitusi, kellel tegelikult on Sotsiaalfondi, VKE-de esindajatel on siis Sotsiaalfondi kasutamisega tõsiseid raskusi Äh, eesmärgiks on lihtsustada äh, juurdepääsu koolitusele, äh, saada osa aktiivsetest tööturu pooli-, poliitikatest. ESF-i dokumendi artikkel kolm räägib sotsiaalpartnerite olulisusest ja see artikkel pandi sinna sisse selleks, et toetada sotsiaalpartnerite suutlikkuse suurendamist Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, aga me tahame, et see artikkel kehtiks kõikidele liikmesriikidele, sellepärast et äh, sotsiaalpartnerid ja VKE-d käsitöösektoris ei oma piisavat suutlikkust äh, olla aktiivselt osalevad äh, sotsiaalfondi rahade kasutamises ja seetõttu me tahame, et see artikkel viis ei oleks kasutatav ainult uute liikmesriikide puhul Äh, ESF-iga on seotud äh, menetluste keerukus ja ähm, jäikus ja seetõttu on ääretult oluline võimalikult kiiresti äh, haldusjuhtimislik lihtsustamine läbi viia. meil on väga palju ettepanekuid sellega seoses, näiteks üleilmsed subsiidiumid ühelt poolt ja erinevate eh, prioriteetide vahel üleviimine, erinevate programmide vahel üleviimine. Eh, me tahame näha ka, et koostatakse vademeekum parimatest tavadest, eh, selleks, et asjaomased osalejad teaksid, mis on nende roll lisaks äh, oleks vaja sotsiaalpartneritele nii-öelda käsiraamatut, äh, see käsiraamat oleks ka kohalike ametivõimude jaoks äh, ja rahastajate jaoks, selleks, et rahastamisprotseduur oleks võimalik lihtsustada ja parandada. me poetame Euroopa Euroopa, me, me, me toetame seda, et Sotsiaalfond toetab Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja me tahame, et sotsiaalse paindlikkuse põhimõte oleks seal esindatud, et ähm, tegeletakse töötajate elupäega ja et töötaks välja, töötatakse välja aktiivseid tööturumeetmeid seda peame meie selleks uueks äh, tulemustepõhiseks lähenemiseks, aga selleks, et see edukas oleks, tuleb äh, otsustustegemistasandil suured muutused läbi viia. aga selleks, et seda kõike saavutada, on meil vaja konkreetseid indikaatoreid eh, sotsiaalfondi mõju mõõtmiseks eh, tööturul ja lisaks on vaja eh, teha kõik selleks, et töötust vältida, vaesust vältida, me peame hindama projekte, juhtima projekte ning äh, lisaks tuleb ka hindajaid koolitada äh, ja projektide juhte koolitada. suur aitäh, et oma kõneaega austasite, sellest kinni pidasite, ma tean, et see on keeruline. ja nüüd annan äh, sõna järgmisele kõnelejale, äh, kes esindab mereäärsete äärealade konverentsi CBRM-i, äh, Eleni Marjunõud ja lisaks saab kõne, kõneaega veel ka kolleeg Vessi suur aitäh, ma tahaksin tutvustada oma organisatsiooni, ma tahaksin tänada teid selle algatuse, selle kuulamise eest ja teie lahkede sõnade eest ähm, mul on väga hea meel siin täna olla. Äh, siin äh, paneelis on kõik naised, välja arvatud ühe kõnele, välja arvatud üks kõneleja. Äh, meie organisatsioon esindab täna Euroopas sada kuutekümmet regiooni ning me oleme väga aktiivselt tegelemas territoriaalse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse teemadega me oleme lugenud neid dokumente, mis puudutavad Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, ühtekuuluvusraportit ja eh, vahearuannet ning me oleme Euroopa Sotsiaalfondi eh, küsimusega eh, tegelenud vahearuande raportis ka CPMR on väga aktiivne liikuvusküsimuses, sotsiaalses küsimuses, lihtsustamisküsimuses, kui me räägime Sotsiaalfondist ja mul on väga hea meel andagi nüüd sõna äh, proua Katrin Vessile äh,, kes äh, tutvustab äh, siis meie ähm, põhilisi mõtteid äh, selle teemaga seoses. suur aitäh! ma tahaksin öelda, et Sotsiaalfond äh, on äh, instrument, mis tagas ühtekuuluvuse Euroopa Liidus kriisi ajal ja ja selle ees, fondi eesmärgiks on vähendada äh, lõhet olemasolevate pädevuste ja vajalevate pädevuste vahel arenevas tööturul Äh, see peaks aitama, ähm, see peaks aitama nendel inimestel, kes on äh, võib-olla töötust kõrvale jäänud, uuesti tööturule siseneda. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia äh, ja ähm, tööturu suunised on dokumendid, mida me oleme analüüsinud ja me saime neid arutada ka SF-i alalise raportööriga. rääkisime neid, nendest ka regioonidega, kes need strateegiad rakendavad ja SF-i kasutavad. me leiame, et ESF-i tuleb regioonides äh, kasutada. ESF peab olema äh, regioonide põhine ja see saab kaasa aidata äh, tööhõive edendamisele pidada silmi just neid, pidada silmas just neid inimesi, kes äh, ähm, praegusel hetkel äh, vajavad toetust, me saame neid toetada elukestva õppe läbi, me saame alustada algharidusest, siis jätkata elukestva õppega. selle missiooni täitmiseks peab eh, Euroopa Sotsiaalfond olema tõhusalt toimiv ja väga palju algatusi peab tulema just regioonidest. me toetame Euroopa Komisjoni ettepanekuid, mis on ühtekuuluvuse viiendas raportis ära toodud äh, ja meie toetame Euroopa tasandil strateegilise raamistiku sisseviimist, mis äh, pannakse siis tööle liikmesriikides läbi partnerite investeeringute ja lepete. Need lepped on midagi, mida tuleks regioonidega ka läbi vaadata selleks, et need hõlmaksid meie ees olevaid väljakutseid. me loodame, et see projekt lükatakse käima regioonidega äh, ja hõlmatakse erinevaid Euroopa tasandeid ja Euroopa fonde ja mitte ainult siis Euroopa Sotsiaalfondi ja Regionaalarengu Fondi. me arvame, et need kaks instrumenti, ERDF ja ESF, peaksid teineteist täiendama. me peame kohaldama need äh, sätted, äh, mis aitavad rakendada ellu komplementaarsust me leiame, et ESF peab olema tulemustele orienteeritud ja me peame endalt küsima, kas meil on äh, eesmärgid paika pandud, kas me äh, kasutame ESF-i regioonides äh, selle nimel, et tõesti need inimesed, kes on tööturult kõrvale jäänud, sinna tagasi tuua. Need on küsimused, mida me peame endalt küsima. meil on vaja ESF-i lihtsustada me oleme selles vallas ka tööd juba alustanud, meil on ka ettepanekuid, eh, mida me saaksime teha, kui te soovite. me arvame, et meil on vaja selgeid eh, reegleid rahastamise osas ja nüüd eh, juhtimise küsimus lõpuks. juhtimine peab põhinema partnerluspõhimõttel. läbi on viidud analüüs selles vallas ning Euroopa kaks tuhat kahekümnes on ära toodud ka prioriteedid. meil on vaja äh, vertikaalset juhtimist, aga ka äh, horisontaalset juhtimist, äh, mis hõlmaks sotsiaalpartnereid, ettevõtjaid, ametiühinguid ja liite see on ääretult olulise tähtsusega selleks, et edu saavutada me arvame, et äh, sotsiaalfond on tulevikule suunatud vahend, mida saab kasutada selleks, et äh, regioonides olevaid inimesi aidata ja äh, seda kõike selleks, et vähendada neid kriisimõjusid, mis praegusel hetkel ei ole veel läbi saanud, aitäh. suur tänu, järgmisena härra Reuter ja ta esindab Euroopa VVO-de sotsiaalset platvormi suur tänu sõnu äh, komisjoni küllakutse eest ja ma jätkan nüüd inglise keeles. Äh, me esindame kodanikuühiskonna ja mitte sotsiaalpartnerit. kui me räägime sotsiaalfondist, äh, siis sotsiaalfond on veidi teistsugune. kõigepealt tuleb selgelt endale aru anda, mis on Euroopa Sotsiaalfondi eesmärk. me elame kasinuse meetmete kriisiolukorras ja sageli kuuleme, et töökohtade loomine, majandus elavneb, võib-olla see vastab tõele, kuid tegelikus tööjõuturul ja kui me räägime äh, kasutuse andmetest, ei peegelda seda majanduslikku arengut. ja äh, Saksa ametiühingud uuring näitas, et uute töökohtade seas Saksamaal on kakskümmend nelikümmend protsenti ajutine töö, nelikümmend üks protsenti on lühiajalised lepingud ja ainult viisteist on pikaajalised. ja me saame aru, kui oluline ESF vaesusega võitlemisele. milline on ESF-i eh, e roll tänapäeval? siis probleem ei ole selles, kas sotsiaalpartnerid suudavad kokku leppida, mida sotsiaalfond peaks saavutama ja sisaldama, me peame kokku leppima eesmärkides, kas liikmesriigid, kes on sunnitud oma äh, vahetööd kärpima äh, ja samas sotsiaalfond peaks siiski need eitama või me räägime ka sellest, mida Euroopa Parlament heaks kiitis, aktiivne kaasamisstrateegia ja see on midagi muud. me peame mõtlema nendele, kes on tööjõuturult jäänud kõige kaugemale. meie esimene mõte on, et on vaja selgeks rääkida, milline on sidusus strateegia kaks tuhat kakskümmend vahel ja erinevate programmide vahel. üks sellistest äh, programmidest on Euroopa vaesusvastase võtlemise platvorm. kas ESF on vahend selle vastu võitlemiseks või on tal ka teisi eesmärke, kuidas on suhe äh, uute töökohtade, uute oskate algatuste Euroopa Sotsiaalfondi vahendite vahel. kas see piirdub ainult kõrgema tehnoloogia, kõrgema kvalifikatsiooniga või on see mõeldud ka nendele, kelle kvalifikatsiooni oskuste tase on madal, näiteks Prantsusmaal viies-kuues tasand? küsimus on, kuidas jõuda nende inimesteni ja kuidas ära kasutada Euroopa Sotsiaalfondi rahasid nende inimeste abistamiseks. Äh, mulle meenub Loch Nessi juhtum Äh, ja see tähendab äh, menetluse äh, hõlbustamist. kaheksakümne üheksandal aastatel ma töötasin Euroopa Sotsiaalfondiga, kui ma korraldasin tegevust Prantsusmaal ja äh, mulle tekkis meelehärme halduskoormus. kuid kakskümmend aastat hiljem me kuuleme ikka samu sõnu ja ikka peame võtma seisukoha halduskoormuse küsimuses. seega halduse poole peal on probleem, probleeme on ka finantspoole peal ja ka teised esindajad on öelnud, et on vaja selgeks rääkida, kui suur on kaasfinantseerimise osa, sest on liikmesriike, kellel säästueelarve tõttu ei ole enam võimalik kaasrahastada äh, projekte, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, meil on ka sotsiaalsed VVO-d, kes pakuvad äh, erialakoolutust ja kellel on samuti raskusi kaasrahastamise põhimõtte täitmisega. seega küsimus on on selles, et me peame mõistma mitte ainult, mis on ESF-i eesmärk, kas keskenduma ainult kutse ja ametialasele koolitusele ja kas sellega kaasneb ka töökohtade loomise ja sotsiaalse kaasatuse tagamine. me peame samuti selgeks rääkima, millised on liikmesriikide poolsed panustused ja Euroopa Sotsiaalfond tähendab ka teiste sotsiaalpartnerite kaasamisprotsessi, sest erinevates liikmesriikides on tegelikkus erinevus ja meie teame, kuidas on lood vaesusega tänapäeval. on vajalik kaasata sellesse protsessi ka kodanikuühiskond, ma juba rääkisin kooskõlastamise vajadusest ja viiekümne sekundi jooksul, mis mul on jäänud veel, ma räägin, et me peaksime mõtlema uuesti selle tulemustele orienteeritud lähenemisele. kui on tegemist on kvantitatiivsete tulemustega, siis me teame, kuidas äh, seda rakendada, aga kui on kvaliteedi küsimus, siis küsimus on, kuidas inimesi tagasi viia töökohtadele äh, tööturule, on väga palju inimesi, kes vajavad midagi enamat kui kutsealane koolitus. Neil on vaja küll uusi oskusi uute töökeeles, aga neil on ka vaja pehmeid oskusi, sotsiaalseid keeleoskusi ja kultuuride vahelise toimetuleku oskust ja te ilmselt ei hämmastu, kui ma ütlen, kui me oleme millegi vastu, siis me oleme, oleme selle vastu, et kasutada Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid sanktsioonidena põhjusel, et mõned liikmesriigid ei täida tingimusi, seega tähendaks topeltkaristust just nendele, kes on jäänud tõrjutuks ja kõige kaugemale tööjõuturul. seega kõigepealt teeme selgeks, mis on Euroopa Sotsiaalfondi eesmärk äh,, selgitame seda, mis on kutse- ja ametialase koolituse eesmärk ja teeme selgeks, keda peaks kaasama Euroopa Sotsiaalfondi tuleviku debatti. ma usun, et see on sotsiaalpartnerite ülesanne, kuid me vajame partnerlust äh, ka ähm, avalike ametiasutuste, sotsiaalsete organisatsioonide ja meie töövõtjatest partnerite vahel, sest me teame, millised on meie vajadused, nemad ne vajavad, millised on nende vajadused. ma vabandan, et ma ületasin oma kõneaega kümne protsendi võrra suur tänu, et te suhtusite täieliku distsipliinitundega oma kõneaja piirangutesse ja nüüd meil on aega küsimusteks ja vastusteks. ja ma annan sõna kõigepealt proua Jazlovjeskale. suur tänu. ja ma tänan komisjoni ekspertide kutsumise eest ja need eksperdid esindavad erinevaid tegevusvaldkondi ja on, saavad meiega jagada oma kogemusi ESF-i kasutamise kohta ja ma tänan ka kõiki kutsutuid väga huvitavate sõnavõttude eest, kuid ma tahan öelda, et nendes ettevõtete et, ettekannetes on midagi puudu jäänud. Te rääkisite vajadusest, et tõhustada ESF-i kasutamist, kuid teie sõnavõttudes puudus teave selle kohta, äh, kuidas kasutada ESF-i tööjõuturu vajaduste jälgimisse. varasemal ajal olin ma tunnistajaks erakorralisele nähtusele ja ma kuulsin sakslatelt ja taanlastelt, kuidas jälgida olukorda tööjõuturul selleks, et äh, rakendada meetmed töötajate kvalifikatsiooni tõstmise äh, ja selliste kvalifikatsioonide oskuste andmise, mis oleks äh, kooskõlas nende tegevusala vajadustega. me peame leidma selleks lahendusi. käesoleval nädalal mul paluti soovitusi ja nõuandeid minu oma kodupiirkonna Poola esindajatelt eh, selle kohta, kuidas ka paremini ära kasutada ESF-i võimalusi. ma arvasin, et tuleks luua platvorm, eh, selline organisatsioon, kes ette valmistaks ehm, õpilasi ette tööks vastavates struktuurides VKE-des Äh, ette valmistatakse õpilasi ja tulevasi koolilõpetajaid tööks VKE-des. kui oleks selline struktuur, siis oleks võimalik kaasata sinna ka koolitajaid, kes tunnevad selle piirkonna tööandjate vajadusi ja suudavad kokku panna sellised koolituskursused õppuritele, ja kui need õppurid lõpetavad selle kursuse, saavad nad asuda kohe tööle ja nende töö leidmise võimalused paranevad oluliselt. ja see oleks ESF-i vahendite parim kasutamisvõimalus ja ma mainisin ka seda, et kui me räägime maaelu arengu ja ESF-i kasutamisest, tegelikkusest, siis eh, me peame eelkõige mõtlema infrastruktuuriprojektidele. minu kodupiirkonnas meil on suutnud inimeste suhtumist muuta. on vaja kõigepealt koostada projekt, enne kui taotleda rahastamist. ei saa rahastamist, kui projekti pole. ja kui raha eraldatakse, on võimalik projekt kiiresti ellu viia. aga ESF-i puhul on olukord teistsugune. Euroopa Sotsiaalfondi puhul Äh, koostatakse projekt, raha eraldatakse ja alles siis äh, valitakse välja lõpp, kasusaajad osalemiseks nendes projektides ja see ei ole eriti efektiivne lähenemine, sest äh, need lõppkasutajad võib-olla kaasatakse projekti, mida nad hädasti ei vaja. näiteks, kuidas valida lõppkasutajaid välja. ja need, kes saavad kasu Euroopa Sotsiaalfondist, on just koolitusfirmad ja mitte niivõrd äh, lõppkasusaajad. ja vot seda probleemi tuleks üritada lahendada. kuidas oleks võimalik eraldada rahalisi vahendeid projekti kontekstis näiteks, näiteks kakskümmend viis protsenti rahalistest vahenditest kasutatakse halduskuludeks ja ainult kümme protsenti seadmete hankimiseks. ja ma usun, kui me räägime taolistest jaotustest rahaliste vahendite kasutamisel, siis neid proportsioone tuleks muuta. Need olid minu kommentaarid ja ma tahaksin kuulda nüüd ekspertide arvamust selles küsimuses. väga paljud on palunud sõna ja seetõttu ma palun teil esitada küsimusi, sest meil on palju võimalusi tulevikus mõtteid vahetada kuid täna me tahame esitada küsimusi, eh, küsimusi, mis on adresseeritud meie külalistele. proua Schröter, palun. suur tänu. ma tahaksin avaldada tänu meie külalistele kuigi nende sõnavõttudele eraldati väga vähe aega, kuid me oleme saanud nendelt ka kirjalikud ettekanded ja me tutvume nendega hoolikalt, sest meil seisab ees raske ülesanne, kuid ma tahaksin mainida paari aspekti. esiteks on äärmiselt positiivne, et te keskendute partnerluse põhimõttele. ja see puudutab kõiki liikmesriike. see on siduv põhimõte kõikidele liikmesriikidele, kõik artikkel viis tingimused on siduvad. see on partnerluse positiivne näide, kui partnerluspõhimõtted edukalt ja õigesti kohaldatakse ja kui partneritele on tagatud juurdepääs vajalikule abile, et oleks võimalik selliseid partnerlussuhteid luua ja arendada, on näiteid ka selle kohta, kui see on ebaõnnestunud ja ma palun, et te võtaksite ühendust nende liikmesriikidega, kus see on ebastunud, et need liikmesriikide organisatsioonid avaldaksid survet oma riigi valitsusele. meie arvates partnerlus on äärmiselt oluline ja me soovime teada, millised täiustusi te soovite ja vajate ja kus. Äh, me saaksime võib-olla eelarvesse kaasata koolituse aspekti Äh, vahetult enne uut programmeerimisperioodi, see on eesmärk, mida me võiksime taotleda ja saavutada, sest praegused määrused seda võimaldavad. loomulikult seda teksti võib alati täiustada. kui me räägime ühtsetest määratlustest, siis hetkel on suhteliselt raske nendes kokku leppida. loomulikult me soovime detsentraliseeritud mõju kas ei teki aga oht, et sellise ühtse määratlusega me hakkame tekitame piiranguid sisule, kui me sõnastame uued eesmärgid, uued teemavaldkonnad ESF-ile ja ilmselt seda on vaja teha, sest äh, selles ongi erinevus varasemate programmide ja strateegia kaks tuhat kakskümmend vahel. kindlasti saavad meil olema uued eesmärgid sest võib-olla varem neid ei olnud võimalik seada, kui, kuna liikmesriigid olid vastu või öeldi, et see ei kuulu ESF-i pädevusse. seega ma tahaksin teada seda, äh, kuidas see mõjutab partnerlusi, me vajame seega uusi partnerid partnerluse raames, sest meil on uued ülesanded nüüd. seega me tahaksime kuulata teie sisulisi ettepanekuid, et et äh, neid põhimõtteid saaks üle-euroopaliselt kohaldada ja mitte piirduda ainult riikliku territooriumiga. ja siis need uued tingimused. komisjoni ettepanekus on kolm tingimuse allikat. üks äh, puudutab makromajandus, mm, võib-olla õnnestub parlamendis saavutada enamus selle tagasilükkamiseks, kuid on veel kaks tingimust, need on head oma iseloomult, mis tähendab seda, et liikmesriigid peavad looma vajalikud eeltingimused, vastu võtma asjakohased õigusaktid, ähm, et äh, toetada arenguid sotsiaalvaldkonnas ja need õigusaktid hõlmaksid ka SF-i võimalusi. ma tahaksin kuulda teie arvamust selles küsimuses. ja te rääkisite sellest ülemaailmsest granti võimalusest ja see tegelikult on juba olemas, osa liikmesriike on seda kasutanud, teised mitte Äh, seda on kasutatud juba äh, määruste teise seeria järel, aga kuidas tagada, et liikmesriigid tegelikult jõustaksid olemasolevaid ja vastu võetud määrusi juba? osa liikmesriike on seda teinud ja tänu sellele on käivitunud suurepäraseid projekte. Äh, ja mida oleks vaja siis selle ülemaailmse granti määruses muuta, kas see on piisavalt ülemaailmne, globaalne, kas see on piisavalt paindlik, rakendatav? kui me hakkame täpsustama määratlust, siis ta enam ei ole nii-öelda üldine grant, vaid äh, kitsendatud. proua Kinga Konts. Thank you very much uh, and thank you for the presentation. tänan tänan ettekannete eest jah, ESF on kriisiolukorras väga kasulik öö, äh, olnud, tagamaks öö, äh, kasvu ja tööhõivet. me oleme ka nõus, et need ülesanded töötada sotsiaalset kaasatust ja tööhõivet, äh, kaasamaks ka neid, kes on väga kaugel tööturust, peab olema ka järgmises finantsperspektiivis meie tähelepanu keskmes aga tahaksin juhtida tähelepanu paarile aspektile ja tahaks kuulata, mida teie asjast arvate, kui palju toetust oleks võimalik mm, ette näha ESF-ist ja prioriteetidesse, kuidas kaasata. me oleme nõus olnud, et koolitus ja mentorlus mikrofinantseerimise eh, instrumendi puhul on ülimalt oluline olnud, et just inimesed, kellel on kogemused, on kaasatud ja aidata neil inimestel, kellel kogemused juba on, ettevõtjateks hakata. kuidas te leiate, et kuidas ESF saaks siin abiks olla tulevikus ning see on üks minu küsimus ja teine küsimus. kui me räägime elukestvast õppest siis me räägime tavaliselt eh, koolitusest sellega seoses ka vanemate inimeste hulgas, aga kui me peame silmas seda, et mm, tegelikult võrdsed võimalused luuakse juba lapsepõlves, eriti on vaja silmas pidada lapsi, kes eh, tulevad eh, halvemas olukorras olevast keskkonnast, võib-olla just see varane lapsepõlv on midagi, millele ka ESF peaks tähelepanu pöördama. ning kui me räägime oma strateegiast, siis võib-olla oleks palju tähtsam see, et alustataks kooliealistega, et lapsed oleksid edukad koolis, aga kui nad koolis edukad ei ole, on ju selge, et nad tööturul ka edu ei saavuta. mida teie asjast arvate ja kuidas ESF saaks ka oma panuse anda mm, Euroopa Liidu roomide strateegiasse. meie siin parlamendis oleme selle teemaga ka aktiivselt tegelenud ning äh, komisjon ja nõukogu jätkavad. proua Bauer ja pärast proua Zimmer. ma tänan, proua esimees, ma tahan kõiki tänada jagatud info eest ma arvan, et see suur kogus informatsiooni oli meile hirmus kasulik. eriti praegu, kus me töötame veel ühe raporti kallal. see raport käsitleb eh, abi kasutamisvõimet. nagu te teate, sellega abirahade ärakasutamisega on probleeme tekkinud. kolleegid juhtisid siin tähelepanu sellele, et tihtipeale juhtub nii, et abi, toetus ei jõua nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad. vaesemad piirkonnad, vaesemad külad, VKE-d isegi ei saa informatsiooni võimaluste kohta toetust saada ja nüüd minu küsimus, mida teie arvate, millised on võimalused abi kasutamise võimet, suutlikkust suurendada? proua Zimmer, palun. ja, ma tänan kõigi nende sõnavõttude eest ja üritan teha lühidalt ma olen paljuga selles, mida saadikud ütlesid, nõus, ettekanded olid ka väga selged. aga on tõusetunud ka uusi küsimusi. Äh, pea kõik ühe erandiga tutvustasid Eh, omaenda konkreetset rühmitust, organisatsiooni. ja ma tahaksin teada, mil määral partnerlussuhteid tuleks arendada. ei piisa ju sellest, kui üks või teine organisatsioon või rühm ütleb, et mina esindan neid ja neid ja meie seisukoht on selline. ma arvan, et kui me räägime ühtekuuluvus- ja struktuurifondidest, siis on vaja ikkagi meil hõlmata kogu ühiskonda ja tuleb vaadata ka teiste huvide poole, vastasel korral me oleme liiga kitsarinnalised. ja see, eh, mida me kuulsime Conny Reuterilt, solidaarsus, see põhimõtete järgimine ESF-is, teistelt ma selle kohta ei kuulnud. mida ESF peaks tulevikus selles vallas ära tegema? Eh, kuidas paremini sotsiaalset kaasatust edendada. jah, ESF on ju selleks loodud, et äh, inimestel oleks töö ja nad saaksid püsida tööl, et nad ei lahkuks tööturult ja lahendaksid need probleemid omal koha peal, oma keskkonnas. nüüd need programmid, mis meil praegu käimas on, on äh, väikesemahulised võrreldes muude programmidega. ja kui need programmid peatuksid, siis see viib meid ainult eemale sotsiaalse kaasatuse põhimõtete elluviimisest ja EBSCO nõukogu möödunud nädalal tegi järelduse, et äh, aasta kakskümmend strateegia kakskümmend kakskümmend vaesuse eesmärgid mm, praeguse tempo juures ei ole saavutatavad. see on see, mida EBSCO eelmisel nädalal arvas. mida see kõik tähendab Euroopa Sotsiaalfondi jaoks, meie tuleviku planeerimise jaoks ja mida annab siin ära teha? Merci. Moi, je voudrais vous poser une, c'est pas une question à, à l'un d'entre vous euh, en particulier ja nüüd minagi tahan esitada ühe küsimuse ja just ühele sõnavõtjale ennekõike. igasugustes aruteludes aastate jooksul oleme üritanud äh, leida lahenduse, kas peaks olema regionaalne autonoomia fondil, kui asi puudutab rahade eraldamist või äh, peaks suunama fondi abirahad strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamisse ennekõike. kuidas siis on selle autonoomia ideega? kas see täielik autonoomia peaks säilima või peaks olema piirkondadel mingi kogusumma, mida nad saaksid kasutada mõlema fondi tegevuse korraldamisel. ja kui suuresti kaasata sotsiaalpartnerid, arvestades praegust olukorda, mida annab veel paremini ära teha? näiteks õigusaktide abil ja ka siseriiklike eeskirjade näol ei saa muidugi ju nii loota, et Euroopa Liidu tasandil kõik asjad ära tehakse, tuleb ikkagi vaadata, mis tasandil on mida mõttekas teha. ja ESF-i töö tulemusi hindame me kõik väga kõrgelt, tema rollist peame lugu ja me kuulsime juba sellest, aga need meetodid, mida rakendatakse, kuidas neid hinnata ja mida täpselt e, hinnata ja seirata, kas seda, kui palju töökohti on juurde loodud, kas inimesed on õnnelikud Euroopas, milline tulem on igal kulutatud eurol, muidugi Kontrollikoda vaatab ennekõike seda, aga tähtis on ju ka, et abisaajad oleksid rahul ja õnnelikud. ja proua Zimmer juba rääkis sellest, kui me oleme nõus sellega, et strateegia kakskümmend kakskümmend äh, eesmärkide saavutamiseks ei ole meil väga palju rahalisi vahendeid ja tuleb kuidagi piiritleda, piirata oma strateegiaid, kas siis on vaja muutusi teha ka ESF-i tegevuses. ma mõistan, et inimesed mõtlevad, et kas nende konkurentsivõime tööturul on ikka piisav ja kas sellele raha eraldada, et seda konkurentsivõimet tõsta või peaks hoopis vaesuse vastu rohkem mm, võitlemiseks rohkem rahalisi vahendeid eraldama ja tõrjutusele rohkem rahalisi vahendeid pühendama. ja veel üks küsimus, ma vabandan, et liiga palju on, aga meil ei ole piisavalt võimalusi seda väga tähtsat teemat ikka ja jälle arutada. proua Jasovlevska juba viitas sellele, et mõnikord jääb selline mulje, et Euroopa fondid mobiliseerivad äh, majanduslikke ringkondi ja majanduslikke võrke millest tõuseb tulu ühele või teisele Euroopa Liidu liikmesriigile, näiteks infrastruktuuridega, nii. ma tean, et see rohkem puudutab EDF, ERDF-i, Regionaalarengu Fondi, seal tõesti nende rahadega äh, ehitatakse sildu ja mm, maanteid ja ettevõtted, kes neid ehitavad, on sellest väga huvitatud aga kuidas, kas sama kehtib ka, kui me räägime sotsiaalfondi rahade kasutamisest? nii et ma palun vastust nendele küsimustele lühidalt. jah, aeg jookseb, mul ei ole palju küsimusi esitada omalt poolt, ütleb proua Marin Cartier, aga siiski mõned küsimused Euroopa Liidu tegevuspoliitikat koostöö liikmesriikide käes poliitikat, kohalikud tegevuspoliitikad eh, ja nende vaheline seos tööhõive vallas. kuidas ESF saab tagada, et oleks järjepidevus nende kolme tasandi vahel, sest eesmärgid on ju ühed ja samad. niisiis, palun vastuseid samas järjekorras proua Tšmilevska, kas teie äkki alustate vastamisega?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 aga ma koondaks tähelepanu kõige tähtsamale. kõigepealt see tingimuslikkus, tingimuste seadmine ja ma-, eriti makromajanduslikul tasandil. ja projekti tasandil struktuuriline tingimuslikkus. nüüd tööandjate Liidu jaoks. see tingimuslikkus on peatähtis, kui me tõesti tahame, et raha kulutataks, kasutataks tõhusalt, siis selleks tõesti peavad olema paigas tingimused, mis tuleb täita. näiteks eh, töötute mm, toetamine meil on siin selge hindamise süsteem paigas, et üle kontrollida, kas me oma eesmärgid ikka oleme saavutanud. sellised tingimused selline raamistik, mis projekti tugevdab, on absoluutselt hädavajalik. nüüd projektide puhul selline süsteem on ka juba olemas, eh, toimub kaasfinantseerimine ja Poolas eh, kaasfinantseerimise määr sõltub sellest, millised tulemused on. kui me lepime kokku, et meie eesmärgiks on projekti kaasata teatud arv osalisi ja meil see arv täita ei õnnestu, siis me saame lihtsalt vähem raha. nii et projekti tasandil peab ka tingimuslikkus olema, aga see on muidugi lihtne lähenemisviis, et kui palju raha on ära kasutatud eh, ja kui palju raha eraldatakse, sõltuvalt siis osaliste arvust. loomulikult see ei ole ainsad tingimused. aga nüüd ma tahaksin tulla tõhususe juurde. tingimuslikkuse saab ka efektiivsusega siduda, aga jälle see omakorda sõltub sellest, kuidas määratleda äh, tulemusi. on vaja leida mõõdikud, võrdlusalused, mille alusel tulemusi mõõta, aga muidugi lihtne see kõik ei ole. Te küsisite ka ESF-i kohaldusala ja ma kohaldamise kohta, jah, kõige tähtsamad on sellised meetmed, mis võimaldavad inimestel parandada nende pikaajalisemat eh, tingimusi ja elu, aga eh, ei saa loomulikult eh, asendada liikmesriikide poolt tehtavaid sotsiaalseid kulutusi ESF-i väljamaksetega. ei saa täita lünki mis valitsused jätavad ESF-i rahadega, see oleks liiga simplis-, lihtne lähenemisviis ega õigustaks sotsiaalfondi rahade kasutamist ning kindlasti ei ole see hea mõte, aga noorte ettevõtjate toetamine on küll väga tähtis ja tähtis on, et meil oleksid instrumendid, millega rahastada noori ettevõtjaid, eriti nende tegevuse algusajal ning mõned liikmesriigid on siin saavutanud väga huvitavaid äh, tulemusi ja kogemusi, aidanud ettevõtjatel, noortel äritegevust alustada ja sellise ettevõtete loomine ESF-i rahadega on olnud, andnud väga häid tulemusi. siin küsiti ka toetuste kasutamise võime suutlikkuse kohta, ma ei arva, et see on ainult ESF-i probleem. ühiskonnas on ju rühmi, kes ei tea, kuidas kõige paremini ära kasutada ESF-i. ESF-il tegelikult on üsna hea maine üldjoontes ja raha võetakse välja, kasutatakse ära üsna kiiresti, aga see ei ole ju peamine eesmärk. tähtis on hoopis see, et lõppkokkuvõttes need tõelised abivajajad äh, abi saavad. Äh, suur aitäh! Äh, härra Reuter soovib minna mujale koosolekule ja seetõttu mm, palun daamidel kannatust ja annan sõna härra Reuterile. ma teen tõesti väga lühidalt, aitäh teile! tahaksin vastata nendele küsimustele, äh, mida siin esitati, ma kõikidele ei jõua vastuseid anda, aga palju küsimusi esitati selle kohta, kuidas hinnata tööturu vajadusi. küsimus ongi selles, et äh, millised on vajadused, äh, kas see on seotud olemasolevate töökohtadega või on veel mingisuguseid aspekte, mida tuleb arvesse võtta, kas see on seotud tööhõivepoliitika on midagi, tuleb arvesse võtta, vaatama, kas need on pikaajalised või lühikese aja peale tehtud. Ähm, me ei saa keskenduda mitte ainult äh, Euroopa ja riiklikule tasandile, vaid ka regionaalsele ja kohalikule tasandile. me peame äh, panema paika, milliseid partnerlusi meil vaja on, millised partnerlused on äh, toimivad olnud, tõhusaks osutunud. tegemist on eh, valdkonnaga, kus inimesed on tööturult kauged. Ehm, me peame seda muutma. Eh, partnerluse küsimus nüüd, ma ei taha ratast hakata uuesti leiutama. Ehm, mm, siin on eh, vaja võtta arvesse nii sotsiaalpartnereid kui ametiasutusi. probleem ei ole selles, et meil oleks vaja uusi partnerlusi, probleem siis on selles, et mõnedes liikmesriikides tuleb selgitada seda põhimõtet, mida see endast kujutab, sellepärast et partnerid on kõrvale jäetud. ma tean näiteks, et Rumeenias ja on ka teisi selliseid riike, kus partnerid, kes ei ole nii-öelda klassikalised partnerluse partnerid, ei saagi osaleda. ja Äh, probleem äh, on suur selles, et saada Sotsiaalfondi raha investeerimiseks tööhõive äh, ja koolitusmeetmetesse. ja lõpetuseks tahaksin öelda ka veel järgmist. me peame kindlasti võtma arvesse kõige selle juures sotsiaalset faktorit, kui me räägime indikaatoritest küsimus on selles, kuidas inimesi uuesti aktiivsemaks muuta, kes on kõrvale jäänud ja selle töö tulemusi ei saa kohe kiiresti muuta. selle tulemusi ei saa kohe kiiresti mõõta me räägime siin Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast, me räägime vaesusevastasest platvormist, me oleme teiega koostöös edusamme saavutanud, nagu te ütlesite, aga täna keskendume me ainult tegelikult töökohtadele ja töökohtade loomisele, selle asemel, et mõelda selle peale, kuidas inimesi uuesti tööturule tuua äh, ja kuidas äh, vajalikke investeeringuid paika panna. meie küsimus peakski olema, kuidas määrata ära, millised on vajalikud investeeringud. aitäh teile! suur aitäh! Äh, ma ähm, loodan, et ümarlaud saab teil olema väga tulemusrikas. nüüd annan sõna proua Claude Enat-Teralile suur aitäh, enne kui härra Reuter lahkub äh, peaks ta äh, ära kuulama tegelikult ka edu C arvamuse. tegemist ei ole tegelikult äh, ESF-i raames partnerite vahelise võitlusega. Ähm, räägime nüüd tõsisemalt veidi. ma ei hakka võitlustest siin rääkima on olemas äh, ametiühinguid, äh, kes tegelevad töötutega. Belgias äh, öeldakse, et me saavutame võidu ainult siis, kui me koostöös midagi ette võtame, kui me koos tegutseme ja see on midagi, mida tuleb tõesti ära teha ja me peame leidma rahuldavad tulemused, saavutama rahuldavad tulemused, me peame tegema tööd selle nimel, et meil oleks häid töökohti inimestele pakkuda. ärgem unustagem, et järjest rohkem on kehva kvaliteediga töökohti saadaval, meil on vaja kõrgekvaliteedilisi töökohti ja mitte ainult selliseid töökohti, mis oleks ajutise tööajaga või, või ajutise iseloomuga. Euroopa Sotsiaalfond on parim instrument selle eesmärgi saavutamiseks. mida me kardame? kui me vaatame kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke ja me kõik oleme ühel nõul esinaisega, siis jah, loomulikult ESF ja tõukefondid on midagi, mida tuleks kasutada selleks, et kaks tuhat kakskümmend strateegiat ellu rakendada, aga mitte iga hinna eest äh, meie jaoks on oluline see sammas äh, Äh, mida kutsutakse kõikehaarvaks ühtekuuluvuseks või kaasavaks ühtekuuluvuseks. meie ütleme, et äh, tegemist on Euroopa tööhõivestrateegiaga. me peame võtma arvesse asjaolu, et äh, need eesmärgid, mille nõukogu välja ütles vähendamaks vaeste inimeste arvu, Äh, siis see olukord muutub järjest hullemaks majanduskriisi valdkonnas, majanduskriisi keskkonnas. kui me räägime rahastamise suurendamist, siis, suurendamisest, siis tegemist on suure väljakutsega. ja meie tegevus peab olema seotud äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ja tegevusse tuleb kaasata sotsiaalpartnerid, kui me räägime otsuste tegemisest ja tegevuse paikapanemisest, aga me ei tohi piirata eh, seda kõike ainult eh, tööhõive suunistega, integreeritud suunistega, eh, sest lõppude lõpuks Ecofin ju otsustab. meie tahame öelda, et jah, tore on, et meil on need tööhõive suunised aga meil peab olema ähm, prioriteet, prioriteedid äh, selleks, et meil saaks olema tõeline üle-euroopaline tööhõivepoliitika, mis äh, tagaks äh, inimeste hõlmamise tööturule ja lähenemine peab olema mm, võrdsusel põhinev. võrdsuse algatus jäeti kõrvale, kui meil oli partnerlus, partnerlusel põhinev lähenemine me oleme läbi viinud hindamisi ja teinud seda regulaarselt ja ja me ise ütlesime, et kui me arutame tingimuslikkust, siis eh, võrdsuse aspekti peaks ka sisse panema, jah, see võiks olla tingimuseks. me ähm, liigume edasi ja me oleme kohtunud erinevate äh, asutuste üksuste esindajatega, aga oluline on meeles pidada seda, et äh, on olemas autonoomia ERDF-iga seoses Ehm, samas tuleb äh, kindlasti tegevusi koordineerida ERDF-iga äh, seoses, aga samas ka teiste poliitikatega seoses, äh, mis puudutavad teisi eelarveridasid. ja kui me räägime partnerlusest ERDF-iga, siis meie palume koos tööandjatega seda, et et eh, partnerluspõhimõte oleks eh, samuti lisatud EDF-i. praegusel hetkel sotsiaalpartnereid seal ei ole ja meil ei ole kolmepoolset struktuuri, nagu see on olemas ESF-is. Eh, te küsisite ise partnerluse kohta praegu astutakse samm tagasi, eriti just Skandinaavia riikides. ma selgitan kohe, mida ma silmas pean. seda sellepärast, et puudub nõudlus äh, rahade jagamisele regioonides. me peame äh, seda tulevikus parandama. ma väga vabandan, et ma teid segan, aga meil on aeg otsas, meil on äh, Kristjale kõneleda ainult kolm minutit jäänud. mul on väga kahju, et ma teilt mikrofoni ära võtsin, aga me peame kõne eest kinni pidama. proua Volosinski, palun tehke tõesti väga lühidalt jah, äh, tööturg äh, peab olema keskne, kui me räägime ESF-ist. Äh, sotsiaalne hõlvatus, pädevused on väga oluline, hõlmatus on väga oluline, elukestev õpe, koolitus on väga oluline. lisaks koolitussüsteemid, mis keskenduksid tervele elutsüklile mis puudutab ESF-i autonoomiat, siis meil on vaja koordineerimist ja sünergiat, see on ääretult olulise tähtsusega. regionaalmajandus eh, eesmärgistamine, jah, loomulikult, eh, need on meie eesmärgid, aga meil on vaja paindlikkust, eh, mis võimaldaks regioonidel oma, oma nõudmisi kohaldada. aitäh! CRPM, palun jaa, ma teen väga kiiresti äh, tegelikult on see väga raske, sellepärast et ma tulin siia, mul oli väga palju mõtteid, äh, ideid äh, ja kogemusi selle kohta, mida me oleme teinud ja me tahaksime seda kõike teiega jagada. Äh, kui rääkida äh, tööjõu äh, vajaduste kindlaksmääramisest, siis ääretult oluline on tagada see, et juurdepääs oleks koolitusele, oleks töökohtadele, selleks, et aidata neid inimesi, kes on tööturust kaugele jäänud. seda saab teha ainult koostööd ettevõtetega, ärisektoriga, sotsiaalpartneritega. kui vaadata ESF-i mm, tegevusi, siis seda saab näha kolmnurgana me peame mõtlema nendele inimestele, kes on äh, kaugemal, me peame vaatama territooriume, me peame vaatama sotsiaalpartnereid, äh, ettevõtteid, äh, kuidas neil on juurdepääs ESF-iga. ma arvan, et kui me seda kõike arvesse võtame, siis saame panna paika see, mida meil tulevikus vaja on. tuleviku töökohad peavad suunduma rohelisema majanduse suunas. me peame selle aeglaselt liikuva eh, tankeri, mida me praegu majanduseks kutsume, ümber pöörama. mina esindan eh, mereäärseid eh, piirkondi ja nendes piirkondades on laastuvad tormid esinenud, mis on metsi hävitanud. mets ja puit on ju väga olulised meie regioonidele ja nüüd me peame välja töötama uued töökohad, mis oleks puidutööstusega seotud Äh, ja nüüd äh, veel see teise võimaluse küsimus, äh, inimestele teise võimaluse andmine. Ähm, tegelikult teise võimalusena peaks kasutama väljendit uus võimalus. inimesed peaksid saama uue võimaluse. me peame võitlema ka ähm, mm, ebaedu vastu koolis, me peame tagama selle, et inimesed jääksid kooli, eh, ei langeks välja, et nad õpiksid, seda tuleb teha eh, territoriaalsel tasandil. me oleme alustanud tööd selles vallas. Eh, mina esindan linna, kus on nelikümmend protsenti tööpuudust, koolist langevad väga paljud lapsed välja, see on tõsiselt suur probleem meie linnas. lapsed ei tea, millist elukutset nad tahaksid tulevikus omada kui rääkida ESF-i eesmärkidest, siis ma arvan, et me peame kindlasti vaatama innovatsiooni. Eh, me peame olema julged eh, oma projektides, eh, oma regioonides. me peame julgustama innovatsiooni aspekti. ma arvan, et peame tegema kõik, mis võimalik ma arvan, et meil on väga palju tööd vaja veel ära teha ja me peame selle kood, töö tegema ära koos aitäh! ma näen, et te olete väga pühendunud äh, sellele, mida te teete, aga samas me peame austama ka parlamendi tööaega ja tõlkide tööaega. lugupeetud esinaine, tahaksin lõpetuseks äh, öelda äh, järgmist Ehm, teil on üks minut, proua Moran. ma tahtsin öelda, et olles ära kuulnud sotsiaalpartnerite sõnavõtud, eh, tundub mulle, et kõige suurem probleem, mis meil on, on ehm, muuta oma mõtlemisviisi. me peame mõtlema töökohtadele, uutele töökohtadele ja me peame eh, vaatame, milline on meie tänaste poliitikaste, poliitikate mõju eh, reaalsusele. me peame kuulama partnereid, me oleme täna teid kuulanud ja me tahaksime teiega veel kokku saada. Äh, äh, et me saaksime rääkida äh, veelgi nendel teemadel, nii et meil on uus kohtumine tulemas peagi. suur aitäh, ma tahaksin öelda, et kui teil on meile midagi väga konkreetset ja olulist öelda, siis te saate seda teha meile ka kirjalikult. Te võite otse meie poole pöörduda ja oma mõtted meile edastada ja me jagame teie mõtteid kõikide kolleegidega, kes selles vallas tööd teevad. suur aitäh teile siia täna tulemast täna ei ole siin väga palju saadikuid kohal olnud, aga meie komisjonis on väga palju liikmeid, kes teie tööd jälgivad. me lõpetame praeguseks ja jätkame tööd kell kolm.